kallid kolleegid, daamid ja härrad, ma arvan, et me võime nüüd alustada. ma olen täiesti kindel, et paljud veel liituvad meiega. ja loomulikult tahaksin teada, et me, anda, et meie koosolekud kantakse internetist üle, nii et, et paljud vaatavad meid ka veebi vahendusel. tere ka neile meie päevakord on muutunud, viies päevakorrapunkt, äh, ülevaade triloogilt, mis puudutab mootorsõidukikindlustust, äh, mille raportööriks oli proua Sarantsova, lükatakse homse peale, homme, pärast homset hääletust arutame seda asja ja selle muudatusega ma arvan, et me võime lugeda päevakorra kinnitatuks, ma ei näe, et keegi oleks vastu, aitäh Te teate, et kõik koosoleku dokumendid on e-koosoleku rakenduse kaudu kättesaadavad, sellepärast et me oleme ju siin paberita komisjon ja te olete ilmselt näinud ka meie uud, uut uudistekirja, mis avaldati mõni päev tagasi. ja tahaksin teile samuti meelde tuletada, et pärast homset komisjoni koosolekut toimub meil seminar kus äh, käsitleme e-kaubanduse reeglite kohaldamist digitaalse maailma jaoks. ma arvan, et see on väga ajakohane, tahaksin teid kõiki siia kutsuda. see toimub äh, koos IMCO raportööriga, kes on äh, digitaalse teenuste raportöör härra Agnius Saliba ja loomulikult on meil siis äh, võimalik vaheldada ka arvamusi ekspertidega, komisjoni esindajatega, sidusrühmade esindajatega ja ma olen kindel, et meil on sellest kasu oma töös eelseisvatel kuudel ja mul on hea meel teavitada teid ka uutest komisjoni liikmetest, äh, sest pärast Brexitit on meil toimunud koosseisus väikesed äh, muutused proua Teedri Kluun äh, Rahvaparteist ja Sandra Kloosi Renewst ja Jean Le Capel ID fraktsioonist ja, ja härra Miroslav Radekovski on äh, fraktsioonilise kuuluvuseta saadikud. Nemad on siis uued täisliikmed. Äh, viimati mainitud saadik oli siis enne asendusliige ja uued asendusliikmed härra Salvatore de Meio Rahvaparteist, Mark Angel Sotsiaaldemokraadist, Marko Campo Melossi ID-st ja Cole Trufa Rahvat Roheliste fraktsioonist äh, ja Dominik Tarsinski ECR fraktsioonist ja Clara Bonzati Obiols on siis fraktsioonilise kuuluvuseta saadik. tere tulemast kõigile! ja nüüd olen jõudnud siis järgmise päevakorrapunktini, milleks on kahe, jaanuaris toimunud koosoleku protokolli kinnitamine, siis kahekümne teise, kahekümne kolmanda jaanuari protokoll, kui vastuväiteid ei ole, loetakse protokoll kinnitatuks tänase koosoleku lõpeks, lõpuks. ja siis meie tänane peamine punkt, avalik kuulamine, mis puudutab digitaalset reklaami ja tarbijate informatsiooni me otsustasime koordinaatorite kohtumisel septembris selle kuulamise korraldada, selle kuulamise eesmärk on võimaldada parlamenti, parlamendil kuulda ekspertide seisukohti, teadlaste seisukohti, sidusrühmade seisukohti, sellest, millised on muutused reklaamikeskkonnas ja kuidas sellisest traditsioonilisest arusaamisest äh, tarbijast on üle mindud veebilehtede ja sotsiaalmeedia kasutajate kontseptsioonile kasutajatele tihtipeale suunatakse reklaami, mis mõjutab nende valikuid ja kujutab endast tegelikult profileerimist. reklaam traditsiooniliste kanalite kaudu peab järgima väga rangeid reegleid, samas digitaalne reklaam on suuresti reguleerimata ja see on tekitanud olukorra, kus näiteks lapsed puutuvad kokku sobimatu reklaamiga või sotsiaalmeediat kasutatakse näiteks võltsitud toodete reklaamimiseks. see on peamine teema, mida me täna arutame ja mul on väga hea meel, et meil on siin kohal eksperdid ja neid eksperte tutvustan teile mõne hetke pärast niisiis. meil on siin kaks kaks ähm, vestlusvooru, nende vahel on siis vastused ja küsimused. kõigepealt siis mõlemas voorus on mõned äh, kõnelejad ja esimeses äh, arutelude voorus, kus me räägime sellest, kuidas tarbijaid teavitatakse ja kas neil on online profileerimise osas ka mingi valikuvõimalus. meie esimene kõneleja on professor Natali Helberger ähm, Amsterdami ülikooli õiguse ja digitaalse tehnoloogia professor ja professor, teil on kümme minutit umbes, palun. aitäh, lugupeetud äh, juhataja, Euroopa Parlamendi saadikud, daamid ja härrad, suur aitäh, et te kutsusite meid jagama teiega infot meie uuringute kohta ülikool, Amsterdami ülikoolis teemal, mis puudutab digitaalset reklaamimist Äh, tekib küsimus, kuidas tarbijaid informeeritakse, kas neil on piisavalt valikut ähm, ja sissejuhatuseks ähm, alustaksin positiivsel toonil. viimastel aastatel on juhtunud väga palju ja esimene küsimus, kuidas tarbijaid teavitatakse, nagu te teate, on erinevad infokohustuse kihid nii tarbijaõiguses kui ka tarbijakaitseõiguses ja need mõnikord tugevdavad ja täiendavad üksteist ja me hakkame äh, üha rohkem aru saama, kuidas need erinevad äh, tasandid üksteist mõjutavad ja üsna oluline on ka see, et äh, väga palju pööratakse tähelepanu mitte ainult info sisule, vaid ka sellele vormile, kuidas infot antakse. et infot tuleb edastada siis sisukas vormis. mis puudutab informeerimiskohustust, siis võib väita, et Äh, olukord on param-, palju paremaks muutunud. aga tarbijate info tegelikult ei ole ju eesmärk iseenesest, vaid e-, lihtsalt ees, äh, vahend eesmärgi saavutamiseks äh, tarbijad peavad suutma käituda läbipaistvalt ja oma huvesid, huve kaitsta, oma õigusi teostada tegelikkuses eh, seisavad tarvik-, tarbijad silmitsi eh, valiku tegemisel väga paljude takistustega. Eh, mõnikord ja ma arvan, et te olete sellega kõik kokku puutunud, lihtsalt põrkavad nii-öelda präänikute otsa. ja, ja mõnikord on neid võimalik küll välja lülitada, aga mõningate teenuste puhul see ei ole kohutav näiteks kui ma tahan Guardianit lugeda ja tahan need küpsised kinni panna, siis lihtsalt ei ole, sellist valikuvõimalust ei ole. ja mõned teenused on muutunud niivõrd lahutamatuks osaks meie elust, et nende väljalülitamine ei ole lihtsalt võimalik. kas te olete näiteks üritanud äh, blokeerida Google'i ja Whatsappi kasutamist, kas seda tänapäeva digitaalmaailmas on see võimalik teha? ja kui tarbijad seda tahaksidki teha, ega nad ei teagi täpselt, kuidas seda teha, me viiksime, viisime Hollandis läbi uuringu, eh, küsisime inimestelt, eh, mida nad andmekaitsest teavad ja, ja ainult väga väike osa, osa tarbijatest teavad andmete kaasaskantavuse või eh, andmete blokeerimise kohta ja väga murettekitav on ka see, et mõned eh, tarbijad ei saa aru andmekaitse üldmäärusest ja sellest, mis on selle mõte. Eh, tihtipeale neile tundub, et eh, seda lihtsalt kasutatakse vahendina mitte midagi tegemiseks. nii et, et, et et reaalsusel ja õigusaktidel ei ole vahepeal väga, ei ole vahepeal erilist seost nii et, et me peaksime vaatama, millised on need õigused, mida tarbijad tegelikult vajavad. meil on vaja mõtelda, kuidas õigused kasutajate heaks toimiksid ja peamine asi, millele tahaksin täna tähelepanu juhtida, et valiku läbipaistvus äh, pakub piiratud võimatuid vaadakem näiteks kas või eh, online profileerimist ja tarbijate sihikule võtmist. näiteks kui tarbija kasutab nõndanimetatud tasuta teenustust, siis teda teagi-, ei teavitata sellest, et tema kohta kogutakse andmeid ja et ta eh, talle saadetakse reklaami, aga eh, ta ei suuda hinnata, kas neid andmeid kogutakse piisavalt või liiga palju. läbipaistvusest ei ole eriti kasu ka siis, kui kasutatakse teatud mustreid. Äh, teatud äh, valikustruktuur, äh, millega tarbijaid manipuleeritakse. näiteks Norra tarbijate organisatsioonid on meid teavitanud sellistest praktikatest. vaikimisi seaded ja võivad samuti sundida tarbijaid tegema selliseid valikuid, mis tegelikult ei ole nende parimates huvides ja siis on meil veel psühholoogiline profileerimine, eh, mida saadakse kasutada selleks, et inimestele edastada asjakohasemat reklaami, aga seda saab kasutada ka eh, selleks, et ära kasutada inimeste hirme, muresid, eh, kasutada nende nõrku kohti või välistada teatud tarbijate juurdepääsust reklaamile tegemist on ebaausate kauplemistavadega ja selle vastu pakub läbipaistvus väga vähe kaitset. ja seadusandjad peaksid siin tegema vahet lubatavatel ja mittelubatavatel tavadel. ma ei taha öelda, et me peaksime alustama otsast peale ebaausate kauplemistavade direktiiv on juba olemas ja see aitab meil hinnata ja defineerida, milline on see piir seadusliku reklaami ja ebaausate kauplemistavade vahel ning äh, ebaausate äh, kauplemistavade direktiivi hiljuti kaasajastati ja äh, see muudab selle digitaalse tarbija jaoks olulisemaks, aga siiski paljud küsimused on jäänud lahenduseta Äh, nagu näiteks kas või tarbija. Äh, tarbijad tavaliselt, kaitsetud tarbijad, äh, tihtipeale mõeldakse selle all inimesi, kes vanuse tõttu on kaitsetud, aga digitaalses keskkonnas võiksid kaitsetud olla ka hoopis teistsugused inimesed, näiteks digitaal, puudulike digitaalsete kirjaoskuste, digitaalse kirjade oskustega inimesed, nii et, et ja kui äh, vaadata seda direktiivi, siis paljud äh, äh, sätted on kirja pandud veel enne, kui emailid ja faks hakkas levima. nii et, et see direktiiv vajab kiiresti värskendamist. ja kui vaadata agressiivset ja soovimatut mõju ja siin näiteks võimupositsiooni ärakasutamine tarbija suhtes on üks näide see on tegelikult agressiivne tava. sellistest sätetest on tihtipeale tas-, kasu digitaalsete turumanipulatsioonide korras, aga praktikas on väga palju ebaselgust ja vaja on suuniseid, näiteks kas eh, võib inimesi sihikule võtta eh, nende psühholoogilise profiili alusel, kasutades ära nende kõige intiimsemaid hirme ja muresid näiteks kas või muret oma tervise pärast. teadusuuringud, kui näit-, teadusuuringud on näidanud, et inimesed suhtuvad, on nõrgad ja kaitsetud, siis millise, kuidas me saaksime näiteks nende tuhandete mustritega manipuleerimist ära ka, takistada? ja üleüldse kõik, mis seondub äh, uute kommunikatsioonitehnoloogiatega, andmetega, mida nende alusel kogutakse. Äh, tarbijad puutuvad kohtu täiesti uutmoodi reklaamiga. Äh, ja teadusuuringud näitavad, et inimesed usuvad, et sellised automatiseeritud süsteemid on väga objektiivsed. kas nad suudavad oma taustteadmisi kasutada näiteks samamoodi, kui neid üritab midagi ostma veenda inimesest müüja. kui äh, palju me saame neid inimesi üldse mõjutada? või on see lihtsalt järgmine tasand uksest ukseni müügil? ja kuidas anda tarbijatele seda informatsiooni, mida nad tegelikult vajavad? niisiis lõpetuseks, jah, viimastel aastatel me oleme olnud tunnistajaks väga paljudele edusammudele, tarbijaid on paremini teavitatud, aga öö, läbipaistvusel ja valikul on piirid, need ei suuda kaitsta tarbijat alati ebaausate kauplemistavade eest. me peaksime pöörama rohkem tähelepanu tarbijatele endale, milline info neid mõjutab ja kuidas nad teavad üldse, millised on nende õigused, kuidas nad neid kasutada saavad. ja meil on vaja äh, inimesi kaitsta ka andmetel rajanevatest manipula-, manipulatsioonide, näiteks profileerimise eest. me peame tegema selgelt vahet lubatud ja lubamatute tavade vahel, me peame õppima ebaausatest kauplemistavadest direktiivi hiljutine kaasajastamine oli samm õiges suunas, aga paljud küsimused on veel lahendamata. meil on vaja rohkem suuniseid, arvestades uusi digitaalseid turutavasid ja me peame vaatama, millised profileerimise viisid on lubatud, millised peaks olema keelatud ja see on eriti oluline, kui arvestada digitaalsete teenuste akti, kus info on veelgi olulisem komponent digitaalses majanduses, aitäh! aitäh, aitäh ka selle eest, et pidasite kinni oma kõneajast ja järgmine kõneleja on härra Augustin Reina, Poiki eh, õigus- ja majandusküsimuste juht ja härra Reina, teil on kümme minutit. suur tänu, proua esinaine ja mul on väga hea meel siin eh, teie ees täna olla esindan siin Beuki ja räägin siis tarbijate nimel sellest väga olulisest teemast ja mul on äh, selline tunne, et äh, see, äh, mida mina hakkan rääkima, sobitub väga hästi ka eelkõneleja esitlusega selge on see, et digireklaamid on väga hea vahend selleks, et oma toodet müüa, aga ka selleks, et anda tarbijatele teavet millegi kohta, aga nagu me teame, siis taolist reklaami kasutatakse ka selleks, et tarbijad ostaksid asju, mida neil ei ole vaja raha eest, mida neil ei ole. aga uus on see, et ettevõtjate mõju tarbijatele on aina suurem. kasutatakse kasutajaliideseid, kogutakse andmeid, analüüsitakse neid ja tänu sellele saab äh, saab teha selliseid asju, mida muidu ei juhtuks ja seeläbi äh, võidavad ettevõtjad, aga mitte tarbijad mida rohkem me kellegi kohta midagi teame, seda lihtsam on ette ennustada selle inimese käitumist ja teda mõjutada ja see on väga oluline, eriti sellisel juhul, kui see inimene, keda mõjutatakse, isegi ei tea, et keegi teda mõjutab suurem osa sihtmärgistatud digireklaamidest äh, põhinebki sellisel põhimõttel. ehk siis ettevõtted, kellest me pole kunagi kuulnudki, suudavad meid äh, nii laialdaselt mõjutada ja see siis äh, paneb meid käituma ja mõtlema hoopis teistmoodi. niimoodi teenitakse inimeste pealt kasumit. Arvkontroll ehk üks äh, Norra ettevõte, kes ka meie ühendusse kuulub, äh, on välja toonud andmemajanduse varjatud külje ehk siis kuidas need digireklaami ettevõtted töötavad. Nad on välja andnud ühe raporti, kus on siis äh, Äh, räägitud erinevatest rakendustest, äh, mis tegelevad väga erinevate asjadega, küll äh, suhtlemisäpid, mingid ähm, lapse saamise äpid, mingid muud, ühesõnaga väga erinevad äpid ja kuidas siis nende abil kasutatakse reklaame. ja sellest raportist nähtub, kui palju erinevaid ettevõtteid sama mustrit kasutab ja kusjuures see slaid, mida te siin näete, siin on näha neid erinevaid ettevõtteid aga neid on veel palju rohkem. Äh, me räägime siin äh, ja me ei saagi täpselt aru, kes on ikkagi andmekasutajad, kes neid astme, andmeid äh, saavad ja mille alusel neid andmeid kokku sobitatakse. andmeid saab väga paljudest eri kohtadest, väga paljude erinevate inimeste kohta ja siin on nüüd äh, Äh, ja, ja sellel slaidil te näete, kuidas äh, põhimõtteliselt internetis tekib meile justkui teisik, kus äh, saab meie kohta välja selgitada, mis meile meeldib, kuidas me käitume, kes me oleme. raportis tuleb välja väga palju erinevaid aspekte selle kohta, kuidas taolised ettevõtted tegutsevad meie andmeid äh, kasutatakse ära väga paljude ettevõtete äh, poolt ja tihtipeale tarbijad ise ei teagi, et neid andmeid kasutatakse ja nad ei suuda kontrollida seda protsessi. aga võib-olla ma räägin sellest kõigest natukene ka lähemalt. Need ettevõtted ei äh, küsi tarbijatelt luba, kas nende andmeid võib töödelda. muuhulgas ei küsita luba Äh, siis äh, selliste andmete töötlemise kohta, mis jäävad siis selle üldmääruse üheksanda artikli alla, äh, mis räägib ka usulistest vaadetest, poliitilistest vaadetest ja muudest taolistest vaadetest, kus tuleks otse inimeselt küsida, kas neid andmeid tohib töödelda või mitte. ehk siis siin tekib ka õiguslik küsimus, et kas käitutakse õigesti või mitte. ja selge on see, et tegelikult on taoline käitumine ebaseaduslik aga isegi kui tarbijad teaksid, et äh, äh, neid on niimoodi sihtmärgiks valitud, nad ei saaks sellist käitumist kuidagi vältida. Neil ei ole piisavalt infot äh, erinevaid rakendusi kasutades. Nad, nad ei tea, et neid andmeid nende kohta kasutatakse, kui nad näiteks esimest korda mingit rakendust kasutavad. ja tarbijate jaoks on see teema liiga keeruline, nad ei saa teha äh, õigeid valikuid äh, oma andmete kohta, nad ei tea, kes neid koguvad ja mis nendega toimub. aga kui tarbijad teaksid täpselt, kuidas reklaamitööstus ja digireklaamitööstus toimiks, siis ikkagi nad ei suudaks kontrollida oma andmete ärakasutamist, sellepärast et selles süsteemis on lihtsalt nii palju erinevaid äh, tegureid ja tegijaid ja seega tarbijatel ei ole võimalik äh, ennast kuidagigi kaitsta. ja kõik see tähendab seda, et see tohutu äh, andmeseire, mis ettevõtete poolt toimub, äh, toimub äh, tarbijate põhiõiguste arvelt. aga mida see kõik siis ka praktikas tähendab tarbijate jaoks? meie oleme neli erinevat tarbijat äh, niimoodi paika pannud. esiteks, mis puudutab siis võimu asümmeetriat, me teame, et Google ja Facebook on sellised põhilised ettevõtted, Äh, kes andmeid äh, sellisel viisil koguvad, aga tegelikult on tohutult palju selliseid ettevõtteid, kellest tarbijatel pole aimugi, et need ettevõtted meie kohta midagi teame, meie neid ei tea, neid ettevõtteid. ehk et meie ei suuda kontrollida, äh, mille jaoks üldse meie kohta andmeid kogutakse. ühesõnaga, neid erinevaid tegureid on nii palju ja see on ka suureks julgeolekuriskiks sest äh, meie kõigi kohta ringleb nii palju infot. loomulikult on selge, et kõik reklaamid ei ole halvad, aga tarbijatega ei tohi niimoodi manipuleerida. see, et nutitelefonid on meie igapäevaelus nii kesksel koha, kohal, tähendab, et digireklaami saab kasutada tohututes kogustes. ettevõtted kasutavad ära äh, meie haavatavust kas te veel mäletate Cambridge Analytica juhtumit? me teame, et andmeid kogutakse, aga nende andmete abil saab meid äh, diskrimineerida. ja sellepärast peame meie maksma kõrgemat hinda. ettevõtted ei pea meie kohta kõike teadma, aga nad saavad kasutada selliseid teatuid äh, äh, teatud kriteeriumid, näiteks et kui te äh, Grindrit kasutate, siis olete ilmselt gei või kui käite mošees, siis olete ilmselt moslem. või kui teil on Apple'i telefon, siis ilmselt teenite palju. ja tegelikult äh, see, et meid pidevalt kontrollitakse, mõjutab meid ka selles mõttes, et me võime ise hakata teistmoodi kasu-, äh, käituma. ja see mõjutab meid ka ühiskonnana, me näiteks ei loe võib-olla mingite äh, poleemiliste teemade kohta või siis äh, kui äh, me äh, või võib-olla hakkame mingite teemade kohta just rohkem infot otsima või kui me näiteks arvame, et lennupiletite hindade võrdlemine võib neid hindu kergitada ja me siis seda enam ei tee, siis see mõjutab meie igapäevaelu või siis mis puudutab äh, meie igapäevast äh, elu, toitumist, kõike sellest. Äh, ühesõnaga, kõik see, mida meie kohta kasutatakse, mõjutab meie igapäevaelu, aga mida me siis saame ikkagi selles mõttes ära teha? paljusid neid tavasid kasutatakse ka siin Euroopas, siis on väga oluline seaduste rakendamine meie Norra partner on esitanud kaebusi Norra andmekaitse inspektorile viie ettevõtte osas ja veel teisedki meie ühingu liikmed on oma riikide andmekaitse inspektorite poole pöördunud ja kaebusi esitanud. näiteks selle kohta, kuidas Google kasutab äh, siis äh, äh nutitelefonides äh, seire mehhanisme, Iiri andmekaitse inspektorile näiteks on selles osas kaebus esitatud. kusjuures taoline käitumine mõjutab ka konkurentsi, sest äh, startup'id äh, ei arenda välja tarbijasõbralikumaid äh, rakendusi ja mehhanisme, mida ei kasutataks nii palju kui neid, nende, neid nii-öelda halvemaid versioone need ettevõtted aga, kes kasutavad vähem eh, selliseid väga agressiivseid reklaamimeetodeid, eh, teenivad vähem ja seeläbi nad eh, üritavad ka konkurentsis ju püsida nii et see tähendab seda, et ettevõtted üritavad kontrollida oma tarbijaid üha rohkem ja jälgida nende igapäevaseid käitumisi. see, kuidas see tänapäevane rakenduste süsteem äh, toimib, põhinebki andmekogunemise, kogumisel. ja see tähendab seda, et äh, meie ei saa vastutada selle eest, kes meie andmeid kasutavad ja sellepärast on väga oluline meie õigusi kaitsta. siit ma jõuan oma äh, lõppsõnani meie ühendus ja teised äh, taolised ühendused mängivad väga olulist äh, rolli äh, tarbijate kaitsel. tarbijad vajavad rohkem infot, sest et siis oskavad nad ennast ka ise kaitsta taolise manipuleerimise eest. ja see uus direktiiv, mis just jõustus, kaitseb ka tarbijaid taolise käitumise eest. samas peame eeskätt mõtlema sellistele tarbijakategooriatele nagu lapsed näiteks, keda, kelle ärakasutamine on veel hullem. ja me peame mõtlema ka sellele, et eh, mida rohkem inimesi teab, mida nende andmetega tehakse, seda rohkem suudavad nad ise ära teha ja ennast kaitsta, nii et me vajame eh, mingit eh, paremat äh, õigusaktide jõustamist Euroopa tasandil selleks, et kaitsta oma äh, tarbijaid ja selleks, et lõpetada taolised käitumised, aitäh! Very... suur aitäh, härra Rein, ma saan aru, et kümme minutit äh, on tõepoolest väga lühike aeg, aga ma pean lihtsalt tõlkide nimel paluma, et te väga kiiresti ei kõneleks, sellepärast et muidu on tõlkimine väga keeruline see on äh, väga keeruline palve, aga ma tõepoolest palun, et te selle täidaksite. järgmiseks kõnelejaks on meil äh, proua Vihen, kes on IAB äh, Euroopa tegevjuht ehk siis interaktiivse reklaamibüroo tegevjuht. annan teile sõna. aitäh, esinaine ja komisjoni liikmed, suur tänu teile võimaluse eest tänasel kuulamisel osaleda IEB Europe esindab kahtkümmend viit riiklikku ühendust ning enam kui viit tuhat ähm, ettevõtet, mis müüvad, pakuvad äh, digi- või ostavad digitaalset reklaami. Need on äh, reklaamijad, reklaamibürood ostjate poolt, äh, uudisteportaalid ning muud reklaamide rahastatud veebilehed ning veebiteenused müüjate poolt ning tehnoloogiapakkujad, kellele vahel viidatakse kui äh, reklaamitehnoloogia vahendajad on siis äh, nende kahe poole vahel. Äh, meil on nii äh, väiksemad kohalikud Euroopa ettevõtted, kellest on saanud suured tegijad, aga ka hargmaised ettevõtted, kes on rohkem teada. vastus küsimusele, kas kasutajatel on valik, kui asi puudutab veebi profileerimist, on empaatiliselt võttes jah isikuandmete üldmääruses on ette nähtud, et kasutajatel peab olema täielik läbipaistvus ning kontroll selle üle, kuidas nende isikuandmeid töödeldakse. me oleme loonud avalikult kättesaadava äh, valdkonnaülese standardi ehk äh, TCF IAB Europe läbipaistvuse ja nõusoleku raamistik selle eesmärk on tagada, et äh, töötlemine on, toimub seoses reklaamide pakkumise ja mõõtmisega ning äh, et tarbijatel äh, oleks tõepoolest see läbipaistvus ja kontroll. TCF äh, võib aidata ka reguleerijatel jõustada õigusakte. seda seetõttu, et luuakse digitaalne kirje selle kohta, milliseid kasutajalubasid anti ning kas neid lubasid järgiti. Neid andmeid on võimalik kontrollida reguleerijatel, tarbijatel, kirjastajatel või siis ka raamistiku rakendajatel. kuidas siis infot edastatakse ning kuidas tagavad meie standardid selle, et kasutajatel on tõepoolest äh, valik ja kontroll profileerimise osas? DCF standardiseerib seda, kuidas äh, veebilehed äh, avaldavad informatsiooni, nii nagu üldmääruses on seda nõutud, kuidas kogutakse ning logitakse kasutajate valikuid, kuidas neid edastatakse oma tehnoloogiapartneritele ning mida need partnerid võivad ning ei või teha. selle jaoks kasutatakse tarkvara ning digitaalse signaali ühendust, mis edastatakse igalt veebilehelt teatud hulgale tehnoloogiapartneritele, kellega koos äh, veebileht töötab. signaal talletab selle, äh, milliseid, äh, millised andmetöötlemise eesmärgid Äh, ning äh, andmete töötlejad on kasutaja lubanud. raamistik rõhutab seda, et iga veebileht internetis peab välja arendama oma mehhanismi selleks, et võimaldada neid kasutajavalikuid ning edastada neid valikuid. see annab isegi väikestele kirjastajatele võimaluse äh, teha koostööd tehnoloogiapakkujatega, kes neid reklaamiteenuseid pakuvad, selleks et need et neil oleks võimalik oma tööd jätkata. raamistik pakub vastutust ning kasutajakontrolli suures ulatuses. digitaalne reklaam on võimaldanud paremini pöörduda äh, publikumi poole. selle asemel, et tugineda ainult demograafilistele rühmadele, on võimalik kasutada informatsiooni kasutajate veebikäitumise kohta. informatsiooni kogutakse äh, täielikult läbipaistvalt ning äh, seejärel suunatakse reklaame suurtele rühmadele, sellepärast et neil on ühised huvid. meediasisu ja muu veebisisu ning teenused võivad olla kas tellimustepõhised või reklaamide rahastatud või ka kasutada segavarianti. kuid äh, teenused ei ole tasuta, sellepärast et äh, tasu kasutajate jaoks on madalam, kuna tellimustasu asendatakse reklaamituluga. Euroopa sisumajandus sõltub digitaalreklaamist, mis moodustab kaheksakümmend protsenti ajakirjade tulust. profileerimine äh, võimaldab äh, sellise sisu jätkusuutlikkust tagada. see tagab ka äh, parema kvaliteediga reklaami ning äh, väldib, hoiab ära selle, et inimesed puutuvad reklaamiga kokku liiga tihti. vahel väidetakse, et kontekstipõhine äh, reklaamimine, mis äh, ei hõlma isikuandmeid, võiks aidata rahastada ajakirjandust ning sellel oleks vähem ohtusid tarbijatele. kuid kahjuks see argument vett ei pea kuigi tõepoolest äh, nii-öelda niši veebilehed äh, võivad suunata reklaame äh, kitsale rühmale kasutajatest, siis üldisemad veebilehed, näiteks uudisteportaalid, seda teha ei saa. uuriv ajakirjandus, mis on väga olulisel kohal demokraatlikus ühiskonnas, ei suuda toimida ainult kontekstipõhiste reklaamide toel. ilma isikuandmete kogumiseta Äh, selleks, et äh, mõõta tulemuslikkust, äh, ei paku reklaamijatele need kontekstipõhised reklaamid liiga palju väärtust. võimalus profileerida kasutajat seadusega lubatud ulatuses võimaldab väiksematel veebiplatvormidel integreerida oma platvorme enneolematul viisil see võimaldab äh, pakkuda reklaame suuremale publikule, äh, kes on äh, vastuvõtlikud teatud toodete ja teenustega seotud sõnumitele. väiksemad veebilehed üksinda sellist eesmärki ei saavutaks. kuid veebilehtede ülene profileerimine, mida üksikud isik-, kasutajad saavad kontrollida, annab võimaluse väiksematele tegijatele konkureerida suuremate platvormidega meie raamistik on äh, parim omataoline. see on toiminud kaks aastat ning katab praegu umbes kakskümmend viis protsenti turust, kuid äh, me eeldame, et äh, käesoleval aastal see protsent suureneb kuigi kahekümne viie protsendiline katvus tõstatab küsimuse, kuidas jääb ülejäänud seitsmekümne viie protsendiga turust, mida me nende jaoks teeme? vastus on järgmine, me üritame saavutada suuremat katvust, aga meil on probleeme raamistikuga, raamistiku täitmine äh, nõuab äh, informatsiooni kohest avalikustamist kas esimesel või teisel äh, dialoogi tasandil või kasutajaliideses ning mõned veebilehed ja reklaamijad arvavad, et see on liiga range üldmääruse tõlgendamine ning see võib kaasa tuua lühiajalisi ärikahjusid. Need ettevõtted ootavad praegu et näha, kas üldmäärust, üldmääruse rikkumise puhul määratakse tõepoolest karistusi või neid karistusi ei määrata või neid karistusi määratakse enamjaolt Euroopa välistele firmadele. selleks, et katta kogu turgu ning pakkuda läbipaistvust ja kontrolli profiilimise üle, mis on seadusega nõutud, on meie standardil vaja kahte asja esiteks on meil vaja ühtlustatud äh, üldmääruse põhimõistete tõlgendamist üle kogu Euroopa. kõik, kes jälgisid määruse vastuvõtmise protsessi, teavad, et on olulisi äh, kohti, kus äh, keelekasutus on ähmane ning seda on võimalik tõlgendada mitmeti mitu andmekaitseasutust uuendavad praegu suuniseid oma turgude jaoks, võttes arvesse digitaalset reklaami ning raamistikku. on ülioluline, et nendel juhtudel, kus üldmääruse keelekasutus ei ole üheti mõistetav, on Andmekaitseametitel ühtne tõlgendus, millele on võimalik sellel valdkonnal üle kogu Euroopa Liidu tugineda kuigi tõlgendus äh, suuresti ei erine, siis me julgustaksime Euroopa Andmekaitseametit ähm, liikuma ühtlustatud tõlgendamise poole. teiseks, selleks, et saavutada edu turul, on äh, raamistikul vaja seda, et õigusakte tõepoolest äh, jõustatakse. andmete töötlejad, kes eiravad Euroopa Liidu reegleid, peavad teadma, et neil sellele järgneb karistus tõhus õigusaktide täitmise kontroll tähendab seda, et äh, üksikute reeglite mittejärgijate tegevus äh, lõpetatakse ning äh, see ei tohi kahjustada kogu turu või tööstuse üldist mainet või õõnestada tarbijate usaldust. me palume komisjoni toetust nende pädevuse ulatuses, tagamaks, et need kaks eesmärki saavutatakse ning kokkuvõtteks, tarbijatel tõepoolest on valikuid, kui asi puudutab äh, veebipõhist profileerimist äh, digitaalse reklaami eesmärgil. kuid liiga paljud ettevõtted peidavad oma pead liiva alla äh, selle koha pealt, mida õigusaktid neilt nõuavad. IAB e Europe on pühendunud selle tagamisele, et tarbijatel on tõepoolest valik ning seda valikut austatakse. nii et kasutajad saavad jätkuvalt otsustada ise, milliste veebiteenuste eest nad äh, maksavad äh, rahaga äh, ning mille eest nad maksavad oma tähelepanuga, teades, et igal juhul kaitstakse nende õigusi ja huvisid. suur aitäh tähelepanu eest! ja nüüd oleme ära kuulanud esimese vooru kolm kõnelejat ja saame alustada aruteluga. härra Ari Moon on juba soovinud sõna ma pean ütlema ka seda, et meil on kohal ka Euroopa Komisjoni esindaja härra Nils Bernd äh, DG Justice'ist, kes äh, on samuti öelnud, et soovib pärast teist vestlusvooru tõenäoliselt sõna võtta, aga kui varem soovite sõna, võite ka võtta, härra Arvo. aitäh, ähm, minu küsimus on suunatud komisjonile suur aitäh selle kolme huvitava äh, ettekande eest. Äh, online keskkonnas tehtav reklaam, see, kuidas tarbijaid sellise reklaami eest kaitsta, kuidas tarbijaid teavitada. Äh, minu arvates on see väga keeruline valdkond, kui me räägime näiteks suunamisest, digitaalreklaamist ähm, ma ei ole küll digitaalasjadega väga hästi kurnis, ma üritan väiksel viisil selle teemaga siiski tegeleda, kõik need küpsised ja reklaamin äh, on äh, mõneti küsitav. Äh, me peame vaatama, millised on need kasutajatingimused Äh, ma olen kindel, et mitte keegi ei loe neid kasutajatingimusi alati läbi ja me peame vaatama, millist tähtsust nendel asjadel igapäevaelus võib olla ja ta, samuti see, kuidas neid andmeid kasutatakse, see on äh, samuti väga see, segane, tihti me lihtsalt teeme selle kliki ära, et anname loa oma andmeid kasutada lihtsalt selleks, et teenusele või veebilehele juurde pääseda ja küsimus on ka selles, et kas need suured platvormid teevad meie elu kergemaks või raskemaks, kas nad on domineerivas seisundis ja üks eelkõnelejatest ütles, et näiteks kaheksakümmend protsenti ajalehtede reklaamist äh, on just nimelt sellega seotud, kaheksakümmend protsenti Äh, ajalehtedest äh, äh, rahastatakse just nimelt läbi reklaamide ja kakskümmend protsenti siis muudest meetoditest kakskümmend seitse prots-, seitsekümmend kaks protsenti Euroopa suurtest reklaamidest kuuluvad Google'ile ja Facebookile lihtsalt sellepärast, et need suured andmeplatvormid on kõigi suurema osa andmete valdajad ähm, ja see tähendab, et teistele jääb turuosa, jääb turuosa on suhteliselt väike ja andmed, mida nendel platvormidel genereeritakse, näiteks nendes neid andmeid ei anta siis väiksematele tegijatele ja seetõttu see reklaami suunamine Äh, nende väiksemate tegijate poolt ei ole võimalik, sellepärast et Google ja Facebook äh, kontrollivad äh, neid andmeid ja minu küsimus nii kolmele esindajale kui ka komisjoni esindajale on see, et kuidas peaksime me oma Euroopa reegleid kujundama, et selle suu-, kahe suure domineerivat positsiooni veelgi mitte tugevdada ja, ja äh, Äh, kuidas me ajalehti näiteks saaksime rahastada selles uues äh, olukorras, näiteks uuriv ajakirjandus, äh, seda tuleks minu arvates teistmoodi rahastada aga kui Google ja Facebook hoiavad kõik andmed enda käes ja ainult ise kogu reklaami teevad, eh, siis teistele ei jää ju mitte mingisugust ruumi enam ja võib-olla meie siin Euroopa seadusandjana eh, peaksime tegema midagi selleks, et luua võrdseid võimalusi ka teistele tegijatele, kuidas me saaksime seda teha Äh, võib-olla te võiksite meile kui seadusandjale nõu anda, milliseid meetmeid me võiksime kasutada, kas seda on üldse mõtet teha või äh, tuleks kuidagi teisiti ümber käia asjaga, tahaksin komisjoni käest just küsida, äh, kas ajalehed ja reklaam, kuidas need omavahel siis kokku sobiksid ikkagi, aitäh, aitäh kogume küsimusi ja siis anname meie esinejatele võimaluse ja vastata ja samuti komisjonil, kui nad soovivad vastata. proua Schaldemose on järgmisena nimekirjas. suur aitäh. suur aitäh. ka mina tahaksin teid tänada selle arutelu te, arutelu eest, mis puudutab digitaalset reklaami. ka mina olen üritanud kõiki neid reegleid lugeda, olen seda teinud korduvalt, eh, sest et me siin Euroopa Parlamendis iga päev puutume selle teemaga kokku ja eh, mina olen andmekaitse üldmäärusega väga palju tegelenud ja mina tegelikult ei ole jurist ja ma ei saa tihtipeale nendest reeglitest aru. Eh, ja tihtipeale ma lihtsalt pean nende kasutajate tingimuste ja reeglitega leppima selleks, et ma pääseksin sellele veebilehele ja väga huvitav oli kuulata esimest ettekannet. see oli üsnagi mõtlemapanev, kas tarbijad saavad tegelikult oma õigusi kasutada, kas nad saavad need maksma panna. mul on kahtlusi ja olukord on tegelikult äh, väga murettekitav. Äh, meile selgitada, et ettevõtetel on väga palju infot, mille põhjal nad võivad koostada inimese profiili äh, ja ilma meie teadmata võivad nad meie kohta väga palju andmeid küsi-, koguda. minu küsimus oleks järgmine. me räägime siin andmekaitse üldmäärusest. kui teil oleks meile mingeid soovitusi anda, mida me saaksime paremaks teha? kuidas me saaksime seda määrust läbi vaadata, kui me peaksime selle ümber tegema, kas saaks selle kuidagi teistmoodi toimima panna? kas me ei peaks seda kaitsetaset kõrgemaks muutma? Te räägite siin, et äh, reeglitest on väga raske aru saada, isegi siis, kui ollakse jurist mina ei saa päris hästi aru, kuidas me üle eh, saaksime oma eh, ametiajal ja komisjoni ametiajal selles valdkonnas edasi liikuda. me peame ju analüüsima andmekaitse üldmäärust ja seda, kuidas me saaksime tarbija õigusi tugevdada. aitäh. aitäh, proua Leitao. suur aitäh suur aitäh selle kolme sõnavõtu eest, ma jälgisin neid väga suure huviga. tegemist on tõesti probleemiga, mis meie komisjonile suurt huvi pakub, meie tegeleme tarbijate kaitsega. meie arvates on oluline tugevdada kodanike õiguste kaitset. minu küsimus oleks järgmine mul on mõningaid kõhklusi selles osas, äh, mida see sõna nõusolek tegelikult tähendab, kas nõusolek on midagi, mida ma annan, aga võib-olla ma ei saa ise sisuliselt üldse aru, millele ma nõusoleku annan. jah, ma vaatan kiiresti, mis seal veebilehel on ja Äh, nõusolek äh, ei saa ju piirduda äh, sellega, see nõusolek piirab minu vabadust. ma annan nõusoleku piirata oma õigusi, oma isiklikke õigusi. kas seda inf-, vaata, kasutatakse avalikes huvides Öeldakse, et äh, neid äh, õigusi näiteks kasutatakse mingiteks uuringuteks, aga mina tahaksin teada, kas see nõusolek, mille ma annan, on piisav selleks, et äh, kasutada neid andmeid, mis on ju isiklikku laadi. ja mille kasutamine võib kahjustada minu isikut need andmed edastatakse ju ka teistele, nii et, et kogu see nõusoleku mõiste ja äh, juristid saavad aru, et sellega käivad kaasas õigused ja kohustused, aga virtuaalses maailmas äh, on nõusolek midagi, millele meie siin komisjonis peaksime tõesti pöörama väga palju tähelepanu, et seda valesti ei kasutataks, aitäh! aitäh! proua Grappini järgmisena aitäh! ma ei hakka kordama seda, mida kolleegid juba ütlesid, ma olen täiesti nõus eelkõnelejatega. ma arvan, et kui me vaatame Google'it, Google võib meilt ju küsida, et kas me oleme nõus eh, näiteks küpsist eh, või mõne muu sarnase tehnoloogia kasutamisega ja loomulikult me peame nõusoleku andma me teeme seda kogu aeg. professor illustreeris eh, seost sisu ja digitaalse reklaami vahel ja tarbijatega manipuleeritakse ja tarbijaid eh, tarbijatel võib-olla ei ole juurdepääsu kogu infole, neid võidakse eksitada Äh, näiteks mingeid ostu, ostu tegema, neil võib-olla olid hoopis teistsugused ootused. Äh, neid äh, manipuleeriva reklaamiga viiakse eksiteele. mina peaksin seda petmiseks. reklaam peab, peab peegeldama toote või teenuse omadusi. ma olen kindel, et te tihti olete toa reserveerinud hotellis ja äh, broneerimise ajal näeb see suurepärane välja, näiteks Strasbourgi hotellituba, aga kui te kohale jõuate, näeb see hoopis teistsugune välja. jah, need asjad on väga keerulised. aga võib-olla komisjon võiks teha mõned ettepanekud ja meie siin IMCO komisjonis äh, Äh, saame mõelda, kuidas äh, selle manipuleeriva ja eksitava reklaamiga toime tulla. ja tahaksin tänada kõiki kõnelejaid äh, nende ettekannete eest me, võib-olla professor räägiks meile, millised võiksid olla karistused, kui andmekaitse üldmäärust rikutakse kui meie õigusi rikutakse, kui meie andmeid kuritarvitatakse, siis peaks ju olema ka mingi karistus. ja see teema tekib ka hotellis näiteks, hotellis tehakse koopia teie passist, aga me ei tea, milleks seda kasutatakse. Nad võivad ka minu andmeid kasutada ju mingiks täiesti teistsuguseks otstarbeks, nii et, et ma arvan, et me äh, Äh, peame kõik need asjad uuesti läbi mõtlema, meil on äh, määr, meil on reeglid ja me mõtleme uusi reegleid kogu aeg juurde. aga küsimus on selles, kuidas neid reegleid ellu rakendatakse, see huvitab inimesi ja see puudutab ka andmekaitse üldmäärus. Äh, proua Sõrans-Parandak, aitäh! aitäh selle väga huvitava kuulamise eest ma arvan, et äh, me võime tõesti öelda, et äh, tehnoloogia on muutunud üheks suurimaks äriks maailmas praegu. ja nagu paljud kolleegid juba ütlesid, äh, selle on monopoliseerinud mõned väga suured tegijad minu arvates oli huvitav see, et üks äh, soovitusi oli võimaldada uutel äh, tegijatel äh, eraelu puutumatuse sõbralike alternatiividega turule tulla, näiteks eraelu puutumatus vaikimisi ja nõnda edasi, aga kuidas me saaksime luua võrdsed tingimused nendele uutele idufirmadele? kui mõned suured on juba nii palju andmeid ära kogunud, see oleks üks küsimus ja minu teine küsimus Äh, seondub äh, murega, mis seotud soolise, äh, sooliste eelarvamustega reklaamis. Te teate, et et selle pealt, kui teate, et keegi on rase, on võimalik raha teenida. ja tegemist on sellise väga isikliku laadi infoga. kuhu siin piir tõmmata? ja kuidas äh, me kaitseme naisi selliste suunatud reklaamide eest. ja proua Tuun lõpetuseks. aitäh ma olen täiesti nõus selle kohta, mida te ütlesite nõusoleku andmise kohta ja nende loetamatute tekstide kohta, mis on raskesti arusaadavad mitte üksnes juristidele, äh, vaid ka kõigile teistele. aga ma tahaksin esitada ühe küsimuse. me rääkisime suunatud reklaamist ja äh, Te rääkisite reklaami suunamisest äh, selles, mis on seaduslik ma ei tea, kas ma räägin siin nüüd millestki ulme, ulmelisest, aga mõned inimesed väidavad, et neid kuulatakse pealt ja mitte pealt ei kuulata salateenistuste poolt, vaid Google'i ja äh, kellegi teise poolt ja võetakse neid sihikule selle põhjal, mida nende kohta kuuldakse. ja see siis saadetakse neile reklaami mis äh, tugineb just äh, nimelt sellele, mida nad on just öelnud ja mina tahaksin öelda, kas see on mingi äh, ulme stsenaarium või peaks sellisesse äh, asja suhtuma tõsiselt, aitäh. aitäh, härra Schwab. aitäh, äh, siin aruteludes on asi kogu aeg sama. Äh, minu arvates võtmeküsimus on see, kas turg on olemas või ei ole ja, ja kahjuks me näeme, et Äh, ka täna seda, et ei ole tegemist avatud turuga, kus on palju tegijaid, vaid on üks äh, domineeriv ettevõte, kes saab kõik andmed ära koguda ja neid kasutada, võib-olla neid on paar tükki aga ma arvan, et me ei peaks äh, muretsema praegu sellepärast, et need ettevõtted teavad seda või teist, tarbijad pakuvad neid andmeid ettevõtetele. probleem on aga selles, et kõik need andmed on äh, ühe ettevõtte käes ja seetõttu, mida ütles härra Reina, et me peame äh, seadusi jõustama, jõustama, jõustama, see on kõige olulisem küsimus Euroopa tasandil ja ma tahaksin temalt küsida, et kust seda jõustamist komisjon peaks tema arvates alustama ja härra Koosi lõpetuseks. suur aitäh! ka mina tahaksin kõiki neid eksperte tänada. kolm asja võib-olla välja tuua. siin räägiti sellest nõusoleku temaatikast ning isikuandmete üldmäärusest. mis te arvate, milliseid meetmeid peaks rakendama selleks, et nõusolekut äh, ka suurendada. me kõik oleme selle probleemi ju siin ka välja toonud ja teiseks äh, see unfair pricing ma saan aru, et me räägime teatud sihtrühmadest, kes on eriti haavatavad, kas me peaksime siin Euroopa tasandil välja tulema uute algatustega komisjoni poolt või peame lihtsalt paremini jõustama juba olemasolevaid eeskirju? nii, ja kolmandaks, mis puudutab siis neid tarbijaid, kes on eriti haavatavad, nagu kolleeg Schwab, tahaksin mina ka selle jõustamise küsimuse välja tuua ja siis veel, te rääkisite äh, sellest tõlgendamise küsimusest, sellest, et eri ametiasutused tõlgendavad äh, seda üldmäärust erinevalt. kas äh, jah, selles mõttes see võiks muutuda väga suureks probleemiks ja see saab ju ilmselt ka ühtset turgu tõkestada. mida te siis ette panete, kas mingeid uusi eeskirju, mingeid suuniseid, karmimaid rang-, rangemaid reegleid, või äh, mingeid paremaid tavasid, äh, kuidas juba olemasolevaid äh, eeskirju rakendada ja jõustada üldmääruse vallas? seda tahtsingi küsida, aitäh! aitäh! ja nüüd annan sõna meie külalistele. ma paluksin, et te piirduksite kõik umbes kolme minutiga, sellepärast et meil on siin tõsiseid probleeme ajaga niisiis, kes soovib, võib alustada ja vastake, mis küsimusele soovite. aitäh, aitäh väga paljude suurepäraste küsimuste eest, ütleb professor Helberger üritan lühidalt peatuda kõigil kaheksal küsimusel. esimene küsimus puudutas ähm, suhteid äh, platvormide ja äh, uudistetööstuse vahel, see on väga oluline küsimus, mida on korratud ka teistes küsimustes, mis puudutasid äh, teatud turulolijate domineerivat seisundit. me oleme rääkinud andmekaitsealastest õigusaktidest, tarbijakaitsest ja ma saan aru, et Euroopa Komisjon tegeleb nende teemadega eelseisvatel aastatel väga intensiivselt, aga mina tahaksin juhtida tähelepanu sellele, et mis puudutab meediat, me peaksime vaatama, et üksnes, mitte üksnes majanduslikku võimu, vaid ka avaliku arvamuse kujundamise võimu. ja mis puudutab teist küsimust, kas inimesed saavad oma õigusi teostada ma tahaksin öelda, et äh, andmekaitse üldmääruses on õigused, äh, mis on väga olulised, aga selleks, et inimesed saaks oma õigusi teostada, peab neil olema valik. ja nüüd jõuame tagasi esimese küsimuse juurde, kuidas seda valikut luua minu arvates äh, on realistlik äh, mõista ka seda, et andmekaitse üldmäärus on küll väga oluline vahend, aga see ei lahenda kõiki probleeme digitaalsel turul. me peame vaatama ka, kuidas saaks tarbijakaitseõigus ja konkurentsiõigus olukorda mõjutada. andmekaitse üldmäärus ei ole mõeldud toime tulema online manipuleerimisjuhtumitega, see on ebaõiglase reklaami teema kolmas küsimus puudutas äh, nõusolekut äh, aru saada, millised on nõusoleku andmise tagajärjed. ma olen täiesti nõus sellega, et äh, nõusolek saab mõttekas olla ainult siis, kui on valik ja tarbijal paraku alati valikut ei ole. ja just nimelt need suured tegijad sellist valikut ei anna äh, osalt äh, on probleem selles, et äh, meil ei ole valikuid, osalt kasutatakse neid tumedaid mustreid ja üritatakse valikuid mõjutada. ja sanktsioonid, kas sanktsioone peaks kasutama näiteks, mida pakub tarbijakaitseõigus ja nagu kolleeg Reina juba ütles, jõustamine, jõustamine, jõustamine näiteks kui ma ostan nutiteleka, ja mind ei teavitata andmekaitseseadusest, äh, siis ma andmekaitse määruse alusel võin tugineda teatud abivahenditele, näiteks minu andmeid ei tohi enam edasi tööstada, aga see nutitelefon on mul ikkagi ka- te, televiisor on mul ikkagi kaelas. nii et, et me peame kasutama ka tarbijakaitsealaseid õigusi lisaks andmekaitseõigusele, siis küsimus, kuidas luua võrdseid tingimusi, ma leian, et see küsimus soolised äh, eelarvamuse koha pealt on samuti oluline. meie oma uurimiskus avastasime ka, et äh, tegelikult äh, mitte üksnes ei toimu manipuleerimine, vaid paljud ettevõtted kasutavad ära ka selliseid klassikalisi stereotüüpe ja tugevdavad neid järelevalve teema meil on vaja juurdepääsu andmetele, et saada aru, mis sellistes olukordades toimub, sellepärast et asi on väga läbipaistmatu ja väga paljud andmed on kaitsnud ärisaladusega, nii et, et ma pean teile tõesti vastama, et antud juhul ma ei tea, meil on terve hulk eksperte, kes on nii-öelda selle väljaselgitamises koolitatud, aga neil on vaja juurdepääsu andmetele. jah, ma olen nõus ka sellega, et turuolukord on väga oluline, see vajab lahendamist ja viimane küsimus, kuidas suurendada inimeste teadlikkust õiguste suhtes? ja ma arvan, et meedia on siin väga oluline allikas, paljud inimesed saavad äh, andmekaitsest teada just nimelt meedia kaudu, nii et, et me peame hoolitsema, et meil oleksid sõltumatud meediakanalid äh, härra Reina, teen ka lühidalt, alustan võrdsete, võrdsetest tingimustest me ei võimalda äh, piisavalt juurdepääsu andmetele. me ei saa äh, võidelda andmete kontsentreerumisega, suurema juurdepääsuga. Äh, meil on vaja läbi lõigata Google'i ja Facebooki juurdepääs andmetele ja meil on olemas vahendeid, näiteks äh, andmekaitse üldmäärust me ei kasuta ära, seal on volitusi, mida andmekaitseasutused saaksid kasutada selleks, et alaliselt keelata ära teatud andmete kogumine ja töötlemine, aga mitte keegi pole seda kasutanud. kui vaadata konkurentsiõigust, siis konkurentsiõigus saab siin samuti väga olulist rolli, rolli mängida äh, näiteks kui vaadata andmete kombinatsioonide kohta sätestatud äh, Äh, kui Google ja Facebook kasutavad oma andmeid ja kombineerivad neid kolmandatelt osapooltelt saadud andmetega, äh, siis toimub nagu justkui Google'i ja Fitbiti äh, ühinemine Äh, miks tahetakse juurdepääsu kõigile andmetele, aga niimoodi äh, saab äh, inimese tervise kohta andmeid kombineerida nende muude andmetega, mis juba on ja kuigi nad ütlevad, et nad ei kasuta seda reklaami otstarbeks, ikkagi ma arvan, et siin Euroopa Komisjon saab vastata härra Schwabi küsimusele ja võib-olla komisjon juba tegeleb sellega, aga andmete kombineerimine, kuidas äh, andmete äh, kombineerimine, äh, kuidas see on kooskõlas konkurentsiseadustega ja ma olen täiesti nõu sellega, et nõusolek ei ole mingi imeravi, rohi aga äh, nõukogu, nõusoleku puhul me peame arvestama ka erinevate põhimõtetega, mis meil on andmekaitse üldmääruses. Äh, vaikimisi, eraelu puutumatus ja kõik teised äh, põhimõtted, neid tuleb austada ja nendest ei saa lihtsalt mingi nõusolekuga mööda minna. ja andmekaitseõigus on siin väga oluline näiteks kui agressiivse teguviisi tõttu see nõusolek on tegelikult tühine ja ma arvan, et eh, näiteks Itaalias meil on alustatud uurimine, uurimine Facebooki vastu selles osas, kuidas tarbijatelt nõusolekut saadakse. Eh, nii et, et eh, see on jällegi üks asi, millega peame tegelema, kui me vaatame neid erinevaid valdkondi, andmekaitse äh, Äh, tarbijakaitseõigus ähm, ja peame vaatama ka, millised on need reguleerivad meetmed, mida me saame kasutada. ja väga oluline on näha, et jõustamine ja reguleerimine saavad teineteist täiendada eelnev reguleerimine võib olla näiteks vajalik selleks, et teatud äh, tavasid ära hoida ja meil on siin suuri kogemusi, kui vaatame tarbijakaitseõigust. me oleme Äh, äh, paika pannud juba teatud ebaõiglased tavad, mis on alati ebaõiglased, me ei pea neid enam täiendavalt hindama, nad on ebaõiglased, sest seadus niimoodi ütleb. nii et, et me peaksime vaatama ka selliseid meetmeid, aitäh. mina teen väga lühidalt, ütleb proua Freeh'an, mina ei teinud nii põhjalikke märkmeid nagu proher, professor Helberger võib-olla tahaksin öelda, et mind äh, rabas see, et digitaalne reklaamine on äh, reguleerimata. minu meelest see päris nii siiski ei ole. Äh, jah, tegemist on keerulise äh, asjaga ja meil on e-privaatsuse alased õigusaktid, meil on andmekaitse üldmäärus ähm, ma arvan, et me ei peaks andmekaitse üldmäärust veel muutma hakkama, vaid me peaksime seda jõustama. Eh, me peame vaatama, et eh, õigusaktid saavutaksid seda, mida nad on mõeldud saavutama. Eh, praegu me nii-öelda lõikame seda, mida me oleme selle määrusega külvanud ja meil on vaja paljud asjad veel kohtulahendite kaudu selgeks saada. jah, väga Äh, ahvatlev on äh, standardiseerimine. ma arvan, et väga oluline on tarbijate harimine, et nad saaksid palju paremini aru, millele nad oma nõusoleku annavad ja me peaksime äh, looma võrdsed võimalused, võimalikult palju valikut tarbijatele. väga oluline on, et ka väiksemad kirjastajad Äh, saavad juurdepääs äh, äh, et, et juurdepääs sisule ei sõltuks nõusolekust andmete töötlusele. inimeste, jah, saab oodata tasu maksmist ükskõik mille eest, aga me ei tahaks, et, et juurdepääs infole muutuks igal pool tasuliseks Ehm, eh, andmekaitse üldmäärus näeb praegu ette juba üsna suured trahvid, näiteks neli protsenti käibest. Eh, tubedad mustrid on juba keelatud, igasugused manipuleerivad disainid on juba keelatud eh, suu-, andmekaitse üldmääruse suunistes on selgelt öeldud, et need tumedad mustrid on ebaseaduslikud ja nagu eelkõneleja ütles, tervishoiu kohta käivad andmed äh, nõuavad äh, suuremat nõusolekut ja võib-olla üks üle, üleskutse lõpetuseks. Äh, online keskkond ei saa tasuta pakkuda väärtuslikke teenuseid, nii et, et meil on siin vaja leida mingi tasakaal ja mulle tundub, et olemasolevate reeglite kohaldamine ja nõusolek on hea lähtepunkt, aitäh. ja härra Berend komisjonist, kas teie soovite ka sõna võtta, palun? aitäh, lugupeetud juhataja käsitlesin, käsitleksin kolme erinevat teemat, mis aruteludes tõstatusid kõigepealt need äh, hiiglased digitaalsel turul äh, ja kuidas väikestel oleks võimalik nende kõrval turule pääseda. Äh, see on kindlasti üks aspekt, millega komisjon tegeleb, sest ilmselge on see, et see on üks aspekt, mis takistab innovatsiooni ja võrdsete võimaluste loomist ettevõtete platvormide reguleerimine oli esimene samm selles suunas, aga komisjon soovib edasi minna ning Eh, Euroopa digitaalseks ajastuks ettevalmistamine. Eh, selle raames peab komisjon esitama digitaalsete teenuste akti selle aasta lõpuks ja looma just nimelt võrdsemad võimalused väikestele ettevõtetele. see on üks selle digitaalsete teenuste akti mõte ja meil on plaanis konsultatsioonid avalikkusega eh, sellel kevadel just nimelt selles küsimuses. nii et, et tegemist on väga olulise valdkonnaga mille kohta teeme ettepaneku aasta lõpuks. nüüd teiseks andmekaitse, küsimus, kuidas tarbijad äh, käituvad online keskkonnas, seda kindlasti mõjutab andmekaitse üldmäärus kas praegused õigusaktid on piisavad, kas tarbijate nõusolek on kehtiv komisjon peab valmistama ette raporti üld, andmekaitse üldmääruse toimimise kohta, seda valmistame praegu ette ja esitame selle aasta esimese poole lõpus. me üritame vaadata, kas reeglid on piisavad, kas probleem on nende jõustamises või tuleb reegleid edasi arendada. ja kolmas asi, mis puudutab nüüd tarbijapoliitikat Äh, siis jällegi see, kuidas tarbijad digitaalses maailmas äh, toime tulevad, jah, seal on suur potentsiaal, aga on ka ohud ja on ka õigluse küsimus, iseäranis näiteks see, äh, need, see ebaausate kauplemistavade direktiiv oli ka tarbija õiguste äh, Äh, direktiiv ja see on parandanud seda keskkonda, kus tarbijad praegu on, tegutsevad ja tahaksin juhtida tähelepanu sellele, et põhimõtteliselt see raamistik näeb ette juba vahendeid ja parlament ja nõukogu hiljuti just asjakohaseid vahendeid ka parandasid ebaõiglaste kauplemistavade direktiivi äh, muudeti, see on osa omnibus direktiivist, äh, uus leping tarbijatele ja on sätteid, mis nõua-, võimaldavad meil nendes küsimustes kaugemale minna ja liikmesriigid praegu võtavad neid sätteid üle ja me peame siis vaatama, äh, kas äh, need äh, sätted, mis puudutavad personaliseeritud hinnakujundamist, tarbijate valikute reastamist, kas nendest piisab või me peame minema kaugemale ja veel üks asi, tarbijate kaitse koostöömäärus vaadati ka hiljuti läbi ja meil on nüüd karmimad sanktsioonid, mida jõustamisasutused võivad kasutada nii et, et äh, jõustamisasutustel on tugevamad volitused, jällegi küsimus on selles, kui, mil määral me saame neid uusi volitusi kasutada. Äh, me peame vaatama, kas äh, just need muudetud seaduste jõustamine aitab olukorda parandada, aitäh! sellega oleme siis esimese arutelude vooru ammendanud ja läheme nüüd siis teise vooru juurde ja läheneme sellele küsimusele natukene teisest aspektist ja üritame vastata küsimusele, kas tarbijad ja eriti kaitsetud tarbijad on kaitstud äh, varjatud digitaalse reklaami eest provotseeriv pealkiri ja doktor Rosanna Ducato, äh, kes on teadur äh, Luvääni ülikoolist. palun, teil on sõna kümneks minutiks. suur tänu, proua esinaine mina siis äh, olen esimene kõneleja äh, selles paneelis, äh, kus me räägime siis suunamudijatest ja ma tahaksin teile tutvustada tulemusi ühest raportist eelmisest aastast, kus siis oli juttu just suunamudijatest sotsiaalmeedias. vabandust, palun teil rääkida natukene aeglasemalt tõlkide asjus. selge. ühesõnaga natukene taustaks siis sellest, et kes need suunamudijad sellised on ja kuidas nad turundustegevust teevad. praeguse raamistikuga saame tegelikult selle probleemiga tegeleda, aga samas teatud juriidilisi ebakindlusi eeskirjade osas on, kuidas neid täpsemalt nimelt jõustada. toon teile näiteid Itaalia ja Saksa äh, õigusest ja siis saame äh, Äh, rääkida lähemalt äh, ka teatud Rootsi juhtumitest, aga põhimõtteliselt äh, räägin sellest, millal andmeid tuleb avaldada, kuidas seda teha, kui see on vajalik ja kes siis on sellises kontekstis see haavatav tarbija ja siis räägin ka teatud väljakutsetest, millele veel lahendusi ei ole ja siis räägin ka ühest foorumist. aga räägime siis nüüd suunamudijatest ja täpsemalt siis sotsiaalmeedia suunamudijatest ja turustajatest, turundajatest, kes siis eh, jagavad teatud reklaame. kindlasti te juba teate, kes need suunamudijad sellised on, need on siis sellised uued eh, kuulsused sotsiaalmeedias, kellel on väga palju jälgijaid nüüd eh, see, et suunamudijad sisu loovad, ei ole iseenesest seadusega keelatud aga see võib äh, õigusraamistikuga äh, minna vastuollu, kui tegu on varjatud reklaamiga ja see tähendab siis seda, kui ei ole täpselt aru saada tarbijatele, et äh, neid, neile postitatakse reklaame, ehk et need suunamudijad panevad üles mingeid pilte oma eluviisist, mis tegelikult kujutab endast reklaami. see ei ole midagi uut tegelikult. ja tegelikult on Euroopa õigusraamistikus juba teatud eeskirjad olemas, mis selle fenomeniga suhestuvad ja puudutavad ka suunamudijaid. täpsemalt puudutab see siis äh, ebaõiglaste kaubandustavade direktiivi ähm, ja äh, ühte teatud sätet seal, kus on kirjas, et äh, alati tuleb teada anda, kui tegu on reklaamiga, kui see sellest sisust juba arusaadav ei ole nii et selline läbipaistvuskohustus on tegelikult eeskirjades olemas ja seda on ka siseriiklikes eeskirjades kasutatud. samas selle ellurakendamises on teatud erinevusi. nagu juba öeldud, siis äh, probleem tekib sellest, kui ei ole aru saada kontekstist, et tegu on reklaamiga. Itaalia konkurentsiasutus äh, AGCM on äh, kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal võtnud suunamudijad erilise tähelepanu alla selleks, et välja tuua siis äh, see, äh, sellised juhtumid, kus suunamudjad on sõlminud teatud kaubamärgiga lepingu ja reklaamivad nende tooteid, või siis äh, sellised juhtumid, kus suunamudjad saavad nii-öelda sponsoritelt või nendelt brändidelt hoopis kingitusi tasuks reklaami eest nii et äh, taolised tavad äh, võivad jällegi äh, tarbijad, tarbijaid segadusse ajada, kui nad ei tea, et tegu on reklaamiga. siin võib välja tuua veel ühe otsuse aastast kaks tuhat kaheksateist, mille on teinud siis reklaaminduse isereguleeriv nõukogu ja äh, ka Saksamaal kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal äh, on vastav otsus äh, tegelikult tehtud LG Hageni osas. aga mis eriti huvitav, aprillikuus kaks tuhat üheksateist tuli uus otsus ähm, siis Münchenist, mis puudutas samuti suunamudijaid ja reklaamindust ja mis seal siis välja tuli, oli see, et suunamudijad ei peagi alati tõesti äh, välja tooma, et nad reklaamivad midagi, sest et teatud kontekstis tuleb see iseenesest välja. ja väga huvitav oli lugeda selle Müncheni kohtu otsust, nimelt kohtu äh, selgitusi loomulikult äh, õigusteadlased äh, on selle otsuse kohe äh, ka vaidlustanud, aga kohus ütles, et tarbijad tahavad iseennast kaitsta ja kui suunamudija oma profiili on kõigi jaoks avalikuks teinud, siis see tähendab seda, et ta ei taha oma profiili ainult isiklikeks või erahuvides kasutada, vaid selleks, et tal oleks väga palju ka jälgijaid ja seega on ilmselge, et kõik need jälgijad äh, Ähm, teavad, millega on tegu. nii et äh, see kohus järeldas, et inimesed saavad aru küll, et suunamudjad kasutavad oma kontosid äh, reklaami tegija, tegemiseks ja sellest on eriti teadlikud äh, uuel aastatuhandel sündinud inimesed. et siit tekibki see küsimus, et kes on ikkagi see haavi, haavatav tarbija suunamudjate ja reklaamide vallas, sest et Müncheni kohus ütles äh, Äh, oma äh, otsuses äh, muuhulgas seda, et alaealised suudavad veebikeskkonnas väga hästi toime tulla, mis tähendab, et nemad ei ole justkui need haavatavad. teised ametiasutused sellega ka nõus ei ole. juba mainisin seda reklaaminduse ise reguleerivat nõukogu, kelle otsuses aastast kaks tuhat kaheksateist on välja toodud, et Eh, jälgijate haavatavus eh, eh, on seotud sotsiaalmeediate kasutamisega, mis tähendab, et neid jälgijaid tuleb eriliselt kaitsta. nüüd aga rääkides selle reklaami tegemise Äh, ja reklaamimise väljatoomisest. Äh, nüüd see Itaalia äh, tarbijakaitseasutus ütleb, et nad ei too välja eeskirju, kuidas seda täpsemalt teha, kuidas ära märkida siis profiilil, et tegu on reklaamiga, aga üldiselt kasutatakse teemaviiteid, näiteks teemaviide advertising ehk reklaamindus või siis vahel tuuakse teemaviitega ka see kaubamärk ise välja. ühesõnaga äh, oluline on ka see, et selle postituse kohe alguses see teemaviide sisaldub, mitte seal kusagil lõpus. nüüd lähenen oma esitluse lõpule. üldiselt on äh, ka õigusteadlaste seas äh, selline üldine arusaam ja kokkulepe selles osas, et äh, see praegune õigusraamistik tuleb toime küll selle probleemiga. probleem on aga selles õiguslikus ebakindluses, kuidas teatud sätteid ikkagi rakendada. nagu juba eelkõnelejad ka mainisid, siis tegelikult eh, on meil vaja rohkem selgust, kes ikkagi haavatavaks tarbijaks sellises kontekstis osutub ja on ka teatuid teemasid, millele tuleb eh, põhjalikumalt mõelda. täpsemalt, kuidas ikkagi anda märku sellest, et tegu on reklaamiga teemaviite kasutamine on see kõige lihtsam lahendus, kuidas äh, teha arusaadavaks, et tegu on reklaamiga. aga oleme me ikka kindlad, et äh, teemaviidetest puudub? siin ma lihtsalt tõstatan sellise provokatiivse küsimuse. sest et niimoodi me anname teemaviitele mingi uue tähenduse, sest et teemaviitel oli ju algselt muu eesmärk seostada omavahel sisu aga isegi, kui see teemaviide justkui iseenesest töötab, peame me ikkagi olema veendunud ka selles, et eh, see teemaviide ei mõju võib-olla samamoodi kusagil Youtube'i videos ja Facebookis. nii et selles mõttes eh, mingid suunised eh, võiksid olla väga kasulikud selleks, et teha selgeks ikkagi, kuidas äh, viidata sellele, et tegu on reklaamiga ja selles osas on äh, siseriiklikud ametivõimud väga huvitavat äh, tööd juba ära teinud. aga tegelikult peaks ikkagi mõtlema ka sellele, kuidas neid suuniseid kirja panna. minu arvates oleks väga oluline mingi inimkeskne lahendus leida. inimene peab ikkagi testima, mingi päris kasutaja peab seda testima ja võib-olla tarbijakaitseasutusi ka kutsuda neile aruteludele ja veel üks väljakutse, millele veel lahendust ei ole, aga millega peab tegelema, on see, et me peame ikkagi harima rohkem suunamudijaid. me peame eh, harima neid kuulsusi, kes eh, reklaami teevad eh, sotsiaalmeedias, aga mitte ainult neid juba praegu kuulsaid inimesi, aga neid suunamudijaid, kes nii tuntud ei ole aga millist äh, koolitust ja mis vormis, millal seda neile pakkuda? see kindlasti muutub üks hetk äh, eriti oluliseks. nii et me peame ikkagi tegelema selle, äh, selle eriti olulise probleemiga, millest keegi ei räägi, ehk siis äh, kuidas seda digiarhitektuuri ümber kujundada niimoodi, et suunamudijad järgiksid äh, äh, oma õiguslikke kohustusi? Need olid siis mõned äh, mõtted, siin on välja toodud natukene ka raamatuid, ka minu enda allikatele, nii et aitäh tähelepanu eest! suur tänu ja nüüd järgmisena annan sõna proua Justina Raisitele, kes on siis arendus- ja poliitikaüksuse juht Euroopa Reklaamistandardite Liidus. Teil on nüüd kümme minutit. Thank you very much, madam. suur aitäh, proua juhataja lugupeetud Euroopa Parlamendi liikmed, mul on tõepoolest väga hea meel täna siin olla ning arutada teiega seda teemat, mis on Euroopa tarbijate südames, aga ka ettevõtjate südames meie Euroopa Reklaamistandardite Liidus EASA-s töötame äh, kõvasti selle nimel, äh, et saavutada eesmärk, kus äh, kõik reklaamid, mis tarbijatele näidatakse, on seaduslikud, ausad ning tõesed. ning kuidas me seda isereguleerimise teel teeme, on loodetavasti teemaks minu tänases ettekandes ning lisaks räägin üksikasjalikumalt sellest, kuidas tegeleda suunamudijate, turu probleemide ja väljakutsetega. väga lühidalt me koosneme kahekümne seitsmest sõltumatust isereguleerimise organisatsioonist üle kogu Euroopa. meie kohustus on koostada isereguleerimise eeskirju, mida reklaamitööstus ning vastavad turuosalised järgivad. ning see kajastab tõepoolest reklaami vä-, ahela äh, väärtusi äh, et äh, kõik erinevad sidusrühmad sellel turul saaksid tulla kokku, äh, mitte selleks, et äh, pakkuda ainult läbipaistvust, vaid koostada olulisi eeskirju, mis puudutavad vastutust, eksitamist ning koos selle eeskirjaga anname siis isereguleerivale organisatsioonile volitused neid eeskirju jõustada erinevate menetluste kaudu. ning täna saame hea meelega öelda, et need reklaamid, mis, millele kohalduvad isereguleerimise eeskirjad, Neid on üheksakümmend kuus protsenti. kuid loomulikult me tahaksime saavutada sajaprotsendilise katvuse. aga vaatame nüüd lähemalt, kuidas sisereguleerimine äh, ning see isereguleerimise kõikehõlmav süsteem äh, toimib nagu eelmine kõneleja ning ka liikmed on öelnud, siis jõustamine on võtmesõna. mitte ainult eeskirja arendamine ei ole isereguleerimise südames, eeskirja järgivad laiaulatuslikult erinevad turuosalejad, kuid meil on vaja anda sõltumatutele isereguleerimisorganisatsioonidele äh, täitmise kontrolli ülesande, et nad saaksid jälgida, kuidas neid eeskirju täidetakse ning tegel-, nad saaksid tegeleda ka mittetäitmise probleemidega me tegeleme umbes viiekümne kuni kuuekümne tuhande tarbija kaebusega, äh, mis puudutavad umbes kolmekümmend tuhat reklaami. ning lisaks sellele uuritakse seda reklaamikeskkonda, et vaadata, millised äh, mittevastavuse probleemid üldse olemas on. loomulikult ei tegele jõustamisega mitte ainult sektor, vaid sellega tegelevad sõltumatud äh, paneelid, kaebusmenetlused ning ka karistused kui vaja, siis kasutame ka õiguslikke abimeetmeid ning korrakaitseasutusi selleks, et tegeleda raskemate rikkumiste ning keerulisemate mittevastuvuse juhtumitega. ning lisaks sellele on ka ennetustöö. me üritame tagada, et kõik reklaamid, mida Euroopa Liidu tarbijad äh, näevad või mida nad, millele nad osaks saavad, vastavad kõikidele eeskirjadele ning selle jaoks äh, meie isereguleerivad organisatsioonid äh, pakuvad erinevaid koolitusprogramme ning eksante vahendeid, näiteks autoriõiguse nõuded tagamaks selle, et äh, reklaamid, mida avaldatakse, äh, vastavad nendele eeskirja nõuetele, mis on juba avaldatud. nagu öeldud, siis me tahame sektorile pakkuda erinevaid nõuandeid. nagu öeldud, siis meil on viiekümne kuni kuuekümne tuhande ringis tarbijakaebuseid ning lisaks sellele on meil üheksa tuhat autoriõiguse nõuannet, mis äh, iga aasta äh, edastatakse reklaami valdkonna sidusrühmadele selleks, et reklaamid vastavad eeskirjadele enne, kui need eetrisse lastakse. mis siis on EASA roll? meie roll on tagada riiklikul tasandil töö, mis on kooskõlas turu arengutega ning mis vastab nii tarbijate kui ka regulatiivsete ametiasutuste ootustele lisaks sellele koordineerime piiriüleseid kaebusmehhanisme äh, selleks, et tarbijad olenemata oma asukohast äh, saavad äh, teatada võimalikust eksitavast reklaamist oma vastavale ametiasutusele ning lisaks sellele pakume infot parimate tavade kohta, mille abil tagame selle, et me järgime uusimaid standardeid, mis vastavad digituru arengutele. meil on väga hea meel, et iseregulatsioon Äh, kohaldab kõiki neid vahendeid. ja juhataja palub äh, kõnelejal aeglasemalt rääkida. rääkides nüüd poliitikast, siis me tahame tagada, et kõik need vahendid, mis on eeskirja arendamiseks ning selle jõustamiseks olemas ning ka ennetustööks olemas, need tegelikult on juba olemas äh, olemasolevates õigusaktides nii riiklikul kui Euroopa Liidu tasandil seega me tervitame seda olemasolevat õigusraamistikku, näiteks audiovisuaalmeedia direktiiv, mis hiljuti ümber sõnastati ning mis julgustab tegelikult liikmesriike kasutama neid vahendeid, kui nad on juba loonud need isereguleerimise vahendeid. ning loomulikult äh, pakub EAS projekte ja lahendusi selleks, et tagada, et nõuetele vastavus on veelgi ulatuslikum kogu turul. nüüd vaadates digitaalturu kommunikatsiooni, siis juba kümme aastat tagasi loodi äh, parimate tavade teatis, kus öeldi, et digi, digiturule kohalduvad kõik olemasolevad eeskirjad, mis kohalduvad traditsioonilisele meediale. ning selleks, et äh, näidata, kuidas digiturg on arenenud nende aastate jooksul ning kuidas ka tarbijad vastavad nendele arengutele, mida nad näevad, siis siin on toodud kaebuste arv, mis kahe tuhande kaheksandal aastal oli vaid kolmteist protsenti, äh, mis puudutasid äh, digitaalturu äh, kommunikatsiooni, kuid e kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal oli see protsent nelikümmend viis protsenti ning me tegelesime nendega isereguleerimismenetluste kaudu. nüüd uurides neid tehnoloogiaid ja uusi formaate, olema, sõltumata sellest, et nad on juba raamistikus olemas, me nägime vajadust koostada uusi suuniseid suunamudijate tegevuse reguleerimiseks. seega kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal äh, me hakkasime neid suuniseid koostama ning äh, tahtsime kindlaks teha, et need äh, järgitakse riiklikul tasandil. see tähendab, et organisatsioonid peavad võtma need konkreetsed suunised, kohaldama neid oma turgudele, tegema kindlaks, et nende turu osalejad on informeeritud nendest erinevatest standarditest, mida tuleb kohaldada aga need standardid ei ole mitte ainult meie äh, regulatiivne kohustus, vaid äh, need standardid tulevad ka turust enesest, sest et brändid näevad, äh, et nad peavad olema läbipaistvad, et nad oleksid tõsiseltvõetavad. brändid tahavad, et tarbijad teaksid, millal neile reklaami edastatakse ning just seetõttu see teema nii oluline ka on nüüd äh, konkreetsed reeglid, nagu eelmine kõneleja ütles, see on väga lihtne. kui suunamudija postitus luuakse äh, kas makse või muu vastastikuse korralduse, näiteks kingituse või reisimise eest ning äh, see on te-, tehtud teatud brändi all, näiteks bränd ütleb, et kirjutage konkreetne postitus või tehke postitus ja lihtsalt märgistage see bränd see näitab, et äh, postitus on brändi kontrolli all ning see tuleb äh, ära märgistada kui äh, turundusteadaanne. Need eeskirjad on olemas nii riiklikul tasandil kui ka meie isereguleerimisorganisatsioonides. kuid see läbipaistvus on ainult esimene samm. ma ei räägi kõigist nendest reeglitest, mis tegelikult suunamudjate tegevusele kohalduvad, aga nagu eelmised kõnelejad on juba öelnud, siis nõuetekohane teavitamine Äh, mitte ainult reklaamis, vaid ka õigete sõnade kasutamine on oluline, kuigi hashtag advertising on arusaadav äh, ingliskeelsete kasutajaskondade jaoks, siis itaalia keeles näiteks tuleb kasutada muid sõnu. ja nüüd videoreklaami puhul on see teavitamine ka väga oluline. on veel hulgaliselt äh, reegleid, kui näiteks suunamudjad reklaamivad tooteid, mis on näiteks alkohol või hasartmängud, siis on veel hulk teisi reegleid, mida nad peavad järgima siin on mõned näited äh, tegelikest äh, suunamudjate turundamise äh, juhtumitest. siin on näiteks see teavitamine mm, olemas, seal on hashtag ad, ad, hashtag partnership, aga kui need on alles seitsmeteistkümnendad, kaheksateistkümnendad hashtagid, nende hashtagide järel, mida see suunamudja on kasutanud, seega see teavitamine ei ole piisav ning see ei ole kooskõlas olemasolevate eeskirjadega ning siin ei ole meil näha mitte ainult neid teemaviiteid, vaid meil on kohe äh, teavit-, postituse all kirjas, et äh, see postitus on koostatud äh, vastutasuna tasu eest seal teatud brändilt. veel üks huvitav juhtum, nagu ma rääkisin, siis ebasobivast ja vastutustundetust sihtturundusest. siin on selle kohta näide Itaaliast, kus suunamudija kasutab oma lapsi selleks, et reklaamida maiustusi, mis tegelikult lastele ei sobi. ning loomulikult need lapsed peaksid olema kaitstud äh, selliste toodete turundamise eest ning sõltumata sellest, et see suunamudija on äh, lisanud sinna, et foto on illustratiivsetel põhjustel lisatud, siis sellest ei piisa, kuna sõnum fotoga on juba edastatud ning tegelikult see foto tuleks maha võtta ning viimane näide, mis kohaldub väga olulisele kategooriale, milleks on noored ning tooted, mida suunamudijad reklaamivad, sealhulgas erinevad ilu- ja tervisetooted. antud näitel on siin suunamudija postitus, mis on selgelt märgistatud reklaamiga, teemaviitega, kuid siin on toodud erinevaid kaalukaotust ja tervist puudutavaid väiteid, see on eksitav postitus ning võib kaasa tuua kahjusid ning seetõttu Äh, loeti see Ühendkuningriigi organis-, iseregulatsiooni organisatsiooni poolt ebasobivaks. nüüd erinevad jälgimisvahendid, mida kasutatakse selleks, et turgu paremini mõista. vaid mõned mõited, näited. kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal hakkas Prantsusmaa isereguleerimisorganisatsioon uurima neid äh, digitaalseid äh, tegevusi reklaamimises ning avastati et, et seitsekümmend neli protsenti Instagrami postitustest, mis Äh, olid näiliselt äh, reklaampostitused, ei olnud kuidagi vastavalt märgistatud. seejärel viidi läbi ulatuslik teadlikkuse suurendamise koolitusprogramm äh, reklaamijatele, aga ka suunamutjajatele ning nende agentuuridele endile ning kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal viidi see uuring uuesti läbi pärast neid programme ning seejärel vähenes kaheteist protsendi võrra selliste postituste arv. loomulikult oli veel neid postitusi, mis oleks pidanud olema paremini märgistatud, aga see muutus oli väga julgustav. sama toimus Itaalias, kus nähti tohutut tõusu Instagrami postituste arvus, mis olid vastavalt märgistatud. siinkohal alustas isereguleerimise organisatsioon äh, ka sellega, et nad kaasasid suunamudjaid kui organisatsiooni liikmeid. suunamudjatest said isereguleerimisorganisatsiooni saadikud ja liikmed. ning lõpetuseks mõned sõnaga äh, suunamudjate turu väljakutsetest. meil on suurenev keskkond ning tohutul hulgal suunamudjaid, keda tuleb teavitada sellest, kuidas selle tegevusega vastutustundlikult toime tulla nüüd ka uue tehnoloogia lahendused, näiteks äh, virtuaalreaalsus, võimendav reaalsus, mis tõepoolest hägustab neid piire selle vahel, milliseid kujutisi me võime usaldada ning milliseid äh, reegleid me peame säilitama. ning meil on ka nüüd äh, virtuaalsete suunamudjate trend ehk siis täiesti arvuti loodud tegelased keda kujutat-, keda esitatakse inimestena, kes suhtlevad tarbijatega ning need võivad olla väga eksitavad. kõigile neile probleemidele loomulikult kohalduvad juba need eeskirjad, mis kohalduvad traditsioonilistele äh, reklaamidele ning äh, olemasolevatele digitaalreklaami vormidele, aga neid tuleb äh, uurida selle, nende uute trendide äh, valguses. see muudu-, puudutab ohutusküsimusi, tervist ning ma rääkisin detsembris sellel sarnasel teemal ning ma näitasin, milliseid, kui palju on jälgijaid äh, virtuaalsuunamudijatel, siis ma märkasin neid arve uuendades, siis äh, jälgijate arv on kasvanud seitsmekümne kuni kaheksakümne protsendi võrra ning seda tasuks silmas pidada, kui me räägime äh, sellest, millised on tarbijate huvid ning keda nad jälgivad ning lõpetuseks meie isereguleerimise organisatsioonid kasutavad kõiki uusi tehnoloogiaid selleks, et üritada aru saada, äh, mida äh, suunamudjate turg ning äh, digitaalreklaami turg vajavad. me kasutame juba tehisintellekti selleks, et jälgida erinevaid reklaame ning me tõepoolest jälgime tarbijaid igal pool, kus nagu nad tegutsevad, selleks et ära teenida nende usaldus. suur aitäh teile tähelepanu eest, vabandust, et ajalimiidi ületasin, aga ootan huviga teie küsimusi. aitäh! ja lõpetuseks saab sõna Saara Valberg, äh, õi-, rahvusvaheliste asjade õigusnõunik äh, Rootsi tarbijaametist ja palun ärge liiga kiiresti kõnelge aitäh, lugupeetud parlamendisaadikud, lugupeetud daamid ja härrad, tere päevast! kõigepealt tahaksin tänada IMCO komisjoni võimaluse eest sellel arutelul osaleda. oma tänases sõnavõtus keskendun ma Rootsi ja Tarbijaameti kogemustele, samuti meie pretsedendiõigusele meie ametiülesanne on kaitsta tarbijate huve ja hoolitseme ka selle eest, et kauplejad peavad kinni tarbijakaitseseadusest. ombudsman, kes kaitseb tarbijaid, on osa meie ametist ja võtab osa ka kohtuasjadest, kui see on vajalik varjatud digitaalne reklaam ja suunamudimine sotsiaalmeedias on üks meie olulisi prioriteete oleme juba aastaid sellele valdkonnale keskendunud ja oleme ka mitmel korral kohtusse pöördunud. kajastasime oma, kaasajastasime oma suuniseid hiljuti ja viimastel kuudel äh, on kohus avaldanud äh, ka mitmeid otsuseid, mis puudutavad just nimelt suunamudjaid. Äh, suunamudimine Äh, on sundinud meid tagasi tulema ka paljude oluliste õiguslike küsimuste juurde, nagu mis on turustamine, kuidas reklaami ära tunda ja kes vastutab reklaami ees ja turustamise eest äh, tegemises on äh, oluliste küsimustega, millele oleme keskendunud nii oma suunistes kui ka hiljutistes kohtuasjades tahaksin juhtida tähelepanu ka mõningatele olulistele küsimustele seoses suunamudimisega, millele Rootsi kohtud viimaste kaasustega seoses on tähelepanu juhtinud nagu me kõik teame, suunamudimine on äh, kauplejatele väga hea viis oma toodete ja teenuste turustamiseks Äh, ei segata nii-öelda ärilist sisu mitteärilise sisuga, äh, erinevad äh, soovitused võivad olla väga oluliseks osaks suunamudija tekstist, ilma et kaupmees nende eest tegelikult maksab, aga kui suunamudija reklaami seostab mittereklaamiga, siis on vaja selgust selleks, et tarbija saaks aru, milline osa sellest postitusest on turundus ja milline mitte. segasisu ei ole tegelikult midagi uut ei suunamudimises ega sotsiaalmeedias. me leiame selliseid segasõnumeid ka näiteks ajakirja, ajakirjanduses aga põhimõtted on ikkagi ju samad, tarbija peab alati suutma kindlaks teha, milline on turundussõnum ja milline mitte Rootsi kohtud on öelnud, et kuna sotsiaalmeedia postitused avaldatakse digitaalses keskkonnas, eh, kus tarbijad saavad väga kiiresti reageerida, eh, klikkides lihtsalt sellele postitusele, et kaupmehe veebilehele pääseda, tuleb erilist tähelepanu pöörata sellele, et tavaline tarbija saaks aru, et tegemist on turustamisega. rääkides nüüd hiljutistest kohtuasjadest, möödunud aasta detsembris äh, Äh, Rootsi patentide ja turunduse apellatsioonikohus äh, tegi otsuse kohtuasjas, mille algatas ombudsman kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal äh, tegemist on siis inimesega, kellel oli kokkulepe moba-, mobiilsidefirmaga ja vahendajaks oli siin reklaamiagentuur. ombudsman väitis, et tarbija jaoks ei olnud piisavalt selge, et see postitus sisaldas endas turustust. seal ei olnud see selgelt välja toodud ja apellatsioonikohus leidis, et äh, tõepoolest polnud selge, kas tegemist on turustamisega äh, ning ei piisa lihtsalt sellest, et äh, kirjutatakse, et see postitus on koostöös kellegiga koostatud, vaid tuleb välja tuua ka, et selle postituse eest on makstud. ja ei piisa sellest, kui see viide pannakse postituse lõppu väikeses kirjas ja tuhmima kirjaga kui ülejäänud tekst tarbijal peab olema võimalus postituse sisu kindlaks teha. kohus äh, leidis, et äh, suunamudija äh, ei vastutanud, sest et reklaamiagentuur ei olnud piisavalt vastutustundlikult antud juhul käitunud. teine juhtum, mille ombudsman algatas, äh, puudutas suuremudimise muid aspekte, mis seonduvad selle esimese juhtumiga Äh, kõigepealt erinevus äh, kaubanduslike teadaannete ja isiklike seisukohtade ja sõnavabaduse vahel. suunamudija tegi kaupmehega kokkuleppe, et äh, reklaamib siis päikeseprille ja ta sai siis ka tasuks reisi ja raha ta avaldas väga palju fotosid erinevates meediakanalites, kus ta kandis siis neid päikeseprille mõned nendest postitused olid tähistatud kui turustus ja mõned mitte, kuigi eh, tegemist oli peaaegu identsete postitustega. ombudsman väitis, et eh, suunamudija ja kaupmehe vahel oli leping, aga need kakskümmend kaheksa postitust, mis ei olnud eh, lepinguga seotud, peavad olema samuti tähistatud kui turustamine. kohus leidis, Äh, siiski, et ainult kaks postitust, äh, kus oli juttu kokkuleppest kaupmehe ja suunamudija vahel, äh, on kommertsliku sisuga. kohus leidis ka, et info, mis postitustes oli, ei olnud piisav, et tavaline tarbija saaks koheselt aru, et tegemist on kommertsliku sisuga. tarbija peab saama aru, et suunamudijale on selle postituse eest maks-, makstud see viide peab olema niivõrd selge, et juba põgusa pilgu heitmise peale on sellest võimalik aru saada, ei piisa, kui viide sellele pannakse postituse lõppu. ja nüüd äh, mõningad minu märkused, äh, tuginedes oma kogemusele, kõigepealt Eh, hinnata seda, eh, kuidas eh, hinnata turustamist sotsiaalmeediast ja millal sotsiaalmeedia sisu on turustamine. arusaamine on Euroopas erinev. Rootsi kogemus on selline, et kommertslik kavatsus on väga oluline, kui me hindame, kas postitus on turustamine või ei ei ole oluline see, kas suunamudija on kuulus, kas tal on palju järgijaid Eh, ükskõik missugune info, mis eh, kaupmehe positsiooni parandab, võib olla suunamudimine. Rootsis ehm, on vajalik, et oleks leping eh, suunamudi ja, ja kaupmehe vahel. ja samuti on vaja väga selgelt ära tähistada turustussõnumeid, iseäranis sotsiaalmeedias sellepärast, et eh, see on tarbija jaoks digitaalses keskkonnas oluline ja lõpetuseks eh, millised on väljakutsed meie jõustamisasutuste jaoks? kõigepealt me peame suutma tõestada eh, kaubanduslikku kavatsust, teiseks peame suutma leida personaliseeritud turustuse kui kaupmees on suunanud selle postituse teatud isikutele ja näiteks Insta-, Instagrami news snapshot'id, mis on kättesaadavad ainult kahekümne nelja tunni jooksul või kus otseedastust kasutatakse need, seda on väga raske tõestada ja digitaalsed vahendid, mis hõlbustavad jõustamistegevust ja lõpetuseks eh, varjatud, eh, need oleksid eh, kasulikud varjatud reklaami avaldamiseks. ja väga oluline punkt, mida tahaksin peatuda, puudutab haavatavaid tarbijaid. on mitmeid gruppe, kes võivad olla kaitsetud digitaalse reklaami eest, näiteks lapsed ja mõnedki suunamudijad äh, võtavad sihikule just nimelt lapsed. Äh, on täiesti selge, et sellised kaitsetud rühmad nagu lapsed äh, vajavad kaitset, kui me koostame turundussõnumeid ja me oleme sellele tähelepanu juhtinud ka suunistes, mis puudutavad turustamist ja äh, sotsiaalmeediat, aga väga raske on tõendada, et turustamine on suunatud äh, kaitsetule rühmale, see on meie jaoks praegu väga keeruline, aitäh. Very... aitäh. pärast seda kolme ettekannet siin teises arutelude voorus Äh, on nüüd võimalus esitada küsimusi. jah, palun. aitäh, proua Van Sparendak. Äh, täna õhtul on väga huvitav arutelu siin. asjad äh, muutuvad tõesti väga ähmaseks, et kas tegemist on reklaamiga või tavalise sotsiaalmeedia postitusega. mul on kaks küsimust, mida tahaksin esitada. üks neist on see, et äh, kui kaugele minna äh, määratlemisel, mis on reklaam äh, näiteks kui artist näitab väga palju oma elu ja, ja selle kõige taustal me näeme ka tema maale, kas see on reklaam. ja teiseks seda teemat juba käsitleti, et et on olemas sellised kaitsetud rühmad nagu lapsed, vaid ka see, et paljusid lapsi kasutatakse suunamudijatena. kui kaugele minna selle reguleerimisega, et kes üleüldse saab olla suunamudija ja kuidas see näiteks tööseadusandlusega kokku sobiks, aitäh! kas on veel küsimusi? muidu võin ka mina ühe küsimuse esitada ja see on suunatud komisjonile minu küsimus on see, et kui, et kas need praegused äh, reeglid, mis meil on, pii-, on piisavad selleks, et selle uue nähtusega toime tulla või on meil vaja äh, konkreetseid reegleid, mis on suunatud just nendele uutele väljakutsetele. aga annan kõigepealt sõna siis meie tänastele ekspertidele, palun. jah ma alustan, ütleb äh, proua Ducato. aitäh äh, nende küsimuste eest, kuhu, kuidas me defineerime reklaami äh, olemasolevas õiguslikus raamistikus on juba olemas reeglid, millele saame tugineda. Äh, näiteks kui on mingi eksitav väljajätmine ja selline väljajätmine tõenäoliselt mõjutab äh, inimeste äh, otsust tehinguid teha. Äh, jah, siin tuleb kindlasti asju juhtumipõhiselt hinnata. aga küsimus on selles, et kuidas me praktikas kindlaks teeme, millal Äh, ikkagi tegemist on reklaamiga. kas meil on piisavalt reegleid? Äh, mulle tundub, et praegused äh, reeglid, kui me mõtleme näiteks ebaausate kauplemistavade rakendamisele liikmesriikides, sellele mustale nimekirjale ebaõiglasest kauplemistavadest e, e-kaubanduse direktiivile, siis need kindlasti saavad Äh, äh, suunamudinaid äh, katta, aga loomulikult õigusakte tõlgendatakse erinevalt. Ähm, väga oluline on see, kuidas seda direktiivi ellu rakendatakse, näiteks Saksamaal on see väga protektiivne nii et, et kui suunamudija ei ole saanud konkreetset rahalist hüvitist, Ehm, siis võib tekkida küsimus, et eh, kas tegemist on suunamudijaga. minu arvates eh, üks valdkond, kus eh, me saaksime õigusakte rohkem ühtsustada, on just nimelt need Äh, on audiovisuaalsete meediateenuste direktiiv, kus äh, on ette nähtud teatud nõuded, mida platvorm saab kehtestada suunamudijatele, et äh, tagada siis reklaami edastamine ja selle selge väljatoomine video jagamise platvormid, sotsiaalmeedia üldiselt äh, Äh, jah, äh, mõned äh, platvormid võimaldavad seda, mõned mitte ja näiteks kui reklaam on videos või pildil või on sinna sisestatud, nii et, et kui reklaam on poster või pilt, siis praegu jääb selle direktiivi kohaldamisalast välja ja võib-olla üks Äh, asi, mida tasuks kaaluda. omnibus direktiiviga ei õnnestunud äh, seda õiguslikku raamistikku korralikult kaasajastada, just seda osa, mis puudutab suunamudijaid. ja äh, ma siin juba viitasin audiovisuaalse meediateenuste direktiividele komisjoni suunistes tegelikult oli sellest juttu Äh, sellised suunised aga ei ole Omnibus direktiivi kirja pandud äh, me leiame selliseid suuniseid selliste äh, allikate kohta, mis tegelikult ei ole sotsiaalmeedia allikad ja platvormid peavad pakkuma kauplejale võimalust edastada infot selle kohta, kas ta on kaupleja või ei nii et, et äh, võib-olla sellised äh, kohustused sotsiaalmeedia platvormidele oleks üks lahendus, aitäh. aitäh, palun. aitäh nende küsimuste eest ja kõigepealt räägin sellest, äh, kui kaugele me peaksime minema, kui suunamudijad omaenda tooteid reklaamivad Äh, isereguleerivad org äh, organisatsioonid äh, on juba kehtestanud sellised reeglid ja põhimõtted, et sõltumata selge, sõltumata sellele, kas suunamudija saab selle toote kelleltki või reklaamib oma toodet, kui ta toodet reklaamib, siis tuleb see ka välja tuua ja meil on ka olnud juba juhtumeid Äh, kus oleme just vaadanud seda, kas ähm, suunamudija reklaamis omaenda toodet ja kas see oli tarbijale piisavalt arusaadav. ja samuti kui äh, suunamudijatest saavad justkui mingid äh, brändi promojad, kui neil on leping konkreetse kaubamärgiga Äh, võib-olla neil on isegi kui neil ei ole mitte mingit selget ametikohta, siis nad peavad ikkagi suuniste kohaselt avaldama, et tegemist on reklaamiga. Äh, nii et, et äh, kui suunamudija on mingi postituse avaldanud ja kui sellel on kommertskavatsus, siis peavad tarbijad sellest olema teadlikud. näiteks kui tarbija näeb mingit postitust, peab ta teadma, kas suunamudija kasutas seda toodet või teenust mm, lihtsalt äh, oma vaba valiku tulemusena või keegi soovitas tal seda kasutada. ja see soovitus tuleb avaldada. ja ja terve rida suuniseid, äh, mis Euroopas olemas on ja meie parimate kogemuste koodeksis mis puudutab nüüd laste kasutamist suunamudijatega, siis puudutab see ka meid ja see teeb reguleerivatele asutustele suurt muret. mina ei ole tööseadusandluse ekspert ja ma saan öelda, et isereguleeriv lähenemine reklaami vallas tugineb alati olemasoleva õiguslikule raamistikule. meil on reeglid, mis puudutavad laste poole pöördumist ja teatud toodete reklaamimist, mis ei oleks mõe-, mis ei ole mõeldud lastele. see tähendab seda, et lapsi ei tohi kasutada nende toodete reklaamimiseks, mida lapsed ei tarbi, mis ei ole nende jaoks head, mis võivad neile kahju tekitada. aga kui asi on tööseadustes, Äh, kui äh, teatud riikides äh, kehtivad teatud piirangud, siis need isereguleerivad mehhanismid austavad olemasolevaid tööseadusandlus, tööseadusandluse reegleid. aga eks me näe, kuidas see õiguslik raamistik üldiselt areneb ja lõpetuseks küsimus, kas olemasolevad õigusaktid on piisavad selleks, et hõlmata neid uusi turustustehnikaid nagu suunamudimine, jah aga paremat jõustamist on vaja ja paremat jõustam-, paremaks jõustamiseks on vaja paremaid suuniseid. nii et, et ma kordan veel kord seda, mida ma olen juba ütlesin, mul on väga hea meel, et eh, viimasel ajal on määruseid eh, läbi vaadatud ja on eh, pandud rõhku eneseregulatsioonile, niimoodi saab luua sellise paindliku reguleeriva raamistiku Äh, mis äh, suudab reageerida turu muutustele, tarbijate ootuste muutustele, käitumise muutustele. nii et, et me ei ole kogu aeg selles olukorras, kus meil on iga uue asja jaoks vaja uusi reegleid, vaid me saame tugineda olemasolevatele põhimõtetele ja reeglitele ja hoolitseda, et nad äh, kehtivad ka nendele olukordadele, kus tarbijad parajasti on ma arvan, et see oleks parim viis, kuidas edasi liikuda ja hoolitseda selle eest, et meil on paindlikud reeglid, mis tulevad toime tänase ja homse päeva väljakutsetega. aitäh, aitäh. proua Valm. aitäh äh, huvitavate küsimuste eest. kõigepealt millal on tegemist reklaamiga ja millal mitte. nagu ma oma ettekandes ütlesin, kaubanduslik eesmärk on väga oluline, eh, kui eh, me hakkame hindama, kas mingi sotsiaalmeedia postitus on reklaam või ei, tuleb vaadata selle postituse eesmärki. Eh, kui tegemist on kaubandusliku eesmärgiga, siis on tegemist reklaamiga, kui eesmärgiks on selle toote või teenuse müümine Rootsis, sõnavabadus on samuti oluline. tegemist on olulise põhiõigusega, inimene võib välja öelda oma isiklikud seisukohad ja sellega arvestatakse, kui äh, hinnatakse ka suunamudijate tegevust ja seda, kas see on turustamine või mitte. ja kohtute praegune seisukoht on, et tuleb vaadata, kas on olemas leping suunamudija ja kaupleja vahel ja mida selles lepingus öeldakse nii et, et Rootsis me käsitleme seda asja nii. kui nüüd minna selle juurde, et kas tänastest õigusaktidest piisab, nagu eelkõnelejad ütlesid, meil õigusaktid juba on olemas, mis puudutavad ka suunamudimist loomulikult on aga vaja, et oleks suur läbipaistvus varjatud äh, digitaalne turustamine, suunamudimine on juba õigusaktidega kaitstud, aga praegu on vara öelda, kas on vaja veel täiendavaid õigusakte me peame kasutama neid õigusakte, mis meil juba on olemas, me peame jätkama jõustamismeetmete rakendamist, saama hea kohtupraktika, mis aitaks meil hinnata eh, ja tõlgendada olemasolevaid sätteid, samuti pehme õiguse algatused on midagi, mida tuleks täiendavalt kaaluda paljud jõustamisasutused ja ka isereguleerivad asutused on välja andnud suuniseid äh, turustamiseks ja sotsiaalmeediaks. meie kavatseme seda ka teha. Äh, meil on äh, kohtumine ka plaanis suunamudijatega ja kauplejatega, kelle, kes kasutavad suunamudijaid. tahame rääkida suunistest, läbipaistvusest ja üritame leida siis ühiseid seisukohti jõustamisasutuste ja nende vahel ja seda võiks teha ka siis Euroopa tasandil või ka rahvusvaheliselt ja mõned aastad tagasi Rootsi valitsus äh, lõi uurimiskomisjoni äh, uurimaks ja hindamaks seda, kas praegune või äh, õiguslik raamistik arvestades reklaamimaastikul toimunud muudatusi, tagab piisava ja tõhusa kaitse tarbijatele ja uurimiskomisjon jõudis järeldusele, et et varjatud reklaamiga probleeme praeguse õigu-, praegused õigusaktid ei lahendada. kogu turustus peab olema väga selgelt tähistatud, et oleks aru saada, et tegemist on turundamisega ja olemasolevad õigusaktid seda juba nõuavad ja seal viidatakse siis ka internetis toimuvale reklaamile uurimiskomisjon leidis ka, et et reklaamijate nõustamine ja harimine on väga oluline, samuti jõustamisasutuste poolt välja antud suunised ja jõustamisasutused eh, peaksid saama pöörduda ka kohtusse, et selles valdkonnas tekiks pretsedendiõigus, aitäh! suur tänu, enne kui ma komisjonile annan veel sõna, eh, palun eh, proua Pelletiel oma küsimuse esitada, teil vist oli lühike küsimus ja ka väga lühikesed vastused panelistidel, sest et peame lõpetama selle sessiooniga suur aitäh, et mulle sõna andsite ja suur aitäh nende esitluste eest, mis olid väga huvitavad. Need olid niivõrd huvitavad äh, just seetõttu, et need puudutavad Euroopa tarbijaid. Te rääkisite äh, harimisest, äh, teie, proua Ducato näiteks, aga mul on tunne, et kõik, mis puudutab veebi, Äh, ununeb meil äh, tihtipeale oma poliitikavaldkondades. Äh, jah, need, kes on sündinud juba aastatuhande vahetuse paigus, tunnevad väga hästi Internetti. Te rääkisite nendest teemaviidetest ja iseregula-, regulatsioonist, aga see ei tundu mulle piisavat, sest et neid erinevaid seadmeid on nii palju, sisu on nii palju me räägime ju praegu haavatavatest rühmadest, noored on äh, Äh, kogu aeg internetis, nad kasutavad erinevaid rakendusi ja seeläbi saab neid äh, sihtmärgistada. Snapchat äh, on vist selline ettevõte, mis ostis just ühe geolokaliseerimisrakenduse ära, nii et need ettevõtted teevad omavahel koostööd, nii et küsimus on lihtne, kas me ei peaks siis oma noori rohkem harima äh, Äh, interneti vallas, et nad suhtuks sellesse kriitiliselt. meie noored on ju meie tulevik, kuidas siis teha nii, et äh, meie ja komisjon kaitseks neid rohkem nende reklaamide eest, äh, mis jätab neil mulje elust kui sellisest tohutust tarbimismaaniast. Ähm, ja võib-olla saaksime me komisjonis selles vallas suunamudija teha. ja nüüd palun lühikesed vastused jah, suurepärane mõte kaasata noori äh, taolistesse äh, projektidesse, ehk et äh, tõepoolest, et kuidas neid uusi eeskirju välja töötada suunamudjate vallas. rohkem ma ei ütlekski enam jah, lisan siis eelmisele kommentaarile, mis puudutas neid isereguleerivaid organisatsioone, ma olen ise ka taolistes seminarides osalenud, kus eh, publikumis on kuueteist, seitsmeteistaastased, kes tahavad teada, mis reeglid paigas on ja nad eh, tahavad ka teada, mida ettevõtted teevad, ettevõtted on näiteks välja töötanud õpetajatele mingeid eh, Äh, vahendeid, äh, mida gümnaasiumis näiteks kasutada ja kuidas lapsed saaksid aru, et äh, teatud reklaamid on just neile suunatud, nii et me üritame selle haridusteemaga väga palju tööd teha, sest et ma olen nõus, et teadlikkuse tõstmiseks tuleb alustada nendest tarbijatest, kes ongi need päris tarbijad taolisel veebisisul ja oluline on see, et nad ise saaksid Äh, kriitilise ja analüütilise äh, mõtlemisega äh, välja jagada, et millal see reklaam on suunatud neile ja millega, millal nendega manipuleeritakse. jah, olen täiesti nõus. ehk et tarbijate harimine on äärmiselt oluline. selleks, et ka jõustamisele kaasa aidata väga hea, aitäh. nüüd siis äh, härra Bernt et äh, siis äh, DG Justice'ist, äh, Tarbijakaitse Direktoraadist, nüüd teie saate siis sel teemal viimasena sõna. jah, tohutu au, aitäh! kaks sellist suuremat asja. esiteks, selge on see, et me peame midagi tegema. me viisime käitumusliku uuringu läbi kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal ja sellest tuli välja, et tarbijatel on raskusi aru saada siis reklaami sisust võrreldes tavalise sisuga ja pärast tänast arutelu on eriti selge ka see, et kui kasutatakse näiteks mingit teemaviidet, äh, viitega siis, et tegu on reklaam, siis äh, sellest ei piisa, sest et paljud tarbijad võib-olla ei mõista, mida see tähendab, isegi see hashtag äh, sponsored, nad ei saa aru, mis see tähendab, nii et me peame sellega tegelema. nüüd, kas need praegu olemasolevad eeskirjad on piisavad? jah, nagu eelkõneleja mainis, siis ma leian, et praegu on liiga vara äh, veel selle kohta midagi öelda, sest et ähm, see äh, ebaõiglaste kaubandustavade direktiiv, äh, mis äh, hiljuti jõustus, see põhineb siis sellisel juhtumipõhisel analüüsil, ehk et me peame analüüsima, milline info on eksitav. eri liikmesriikides tõlgendatakse seda tõepoolest erinevalt ja see on meie jaoks väljakutse. ja kohati on niimoodi, et ka pädevad ametiasutused paluvad sotsiaalmeedia näiteks suunamudijatel siis eh, kasutada teatud eh, eeskirju, eh, mida nemad täite-, näiteks kasutama ei peaks, sest et nemad ei saa raha mingi reklaami tegemise eest, et nad ei teegi reklaami. ehk siis jääb ikkagi see küsimus, et mis on inimese isiklik arvamus ja millal muutub see reklaamiks ja nüüd see ebaõiglaste kaubandustavade direktiiv äh, ja ka äh, siis äh, tarbijate direktiiv, nüüd novembris otsustati, et tõepoolest me vaatame need üle ja võib-olla viime sisse mõned elemendid, mis võiks neid parandada. et kui makstakse näiteks selle eest, et teatud ähm, toote reklaam ilmneks rohkem kordi, see võib tõesti sattuda pädevate ametiasutuste vaatluse alla, sest see ei ole igal, igas olukorras seaduslik. ja samuti tuleb tagada, et on eeskirjad paigas selleks, et kui avalikustatakse või kui postitatakse mingeid nii-öelda tarbija kogemuslugu, lugusid, et tegu oleks tõesti päris tarbijate, mitte reklaamijatega nüüd eh, need eh, manipuleerimistavad jällegi, et tuleks musta nimekirja seada sellised tavad, kus eh, ainult positiivseid kommentaare siis Äh, postitatakse näiteks. nüüd aastaks kaks tuhat kakskümmend üks äh, tahame me siis eeskirjad paika saada, uusi suuniseid välja töötada ja rääkides äh, suunamudijatest, siis nemad tegelevad väga eri viisidel. et me peame mõtlema, et need eeskirjad, mis jõustusid sel, eelmise aasta lõpus, et need ei kohaldu kõigile suunamudjatele, sest et vastasel juhul me peame jälle lähtuma sellisest juhtumipõhisest ra-, süsteemist. nii et olemasolevad eeskirjad peavad võimalikult hästi olema jõustatud ja me peame läbirääkimisi ka liikmesriikidega, eriti mis puudutab just suunamudijaid. kevadel kutsume kokku liikmesriikide pädevad ametiasutused selleks, et äh, koguda infot selle kohta, kuidas nemad suunamudjatega toime tulevad ja räägime ka eeskirjade jõustamisest ja kui sellest kõigest ei aita, siis tegeleme selle teemaga edasi tulevikus. suur tänu! nüüd äh, lõpetan selle sessiooni, soovin tänada kõiki paneliste, see oli tõepoolest väga huvitav äh, kuulamine, aitäh ka selle arutelu eest, tänan komisjoni meie valgustamise eest ja tänan ka tõlke, kellel ei olnud alati kõige lihtsam. nii et äh, sellega on see kuulamine lõppenud, küll aga ei ole meie koosolek veel läbi, sest et päevakorras on üks punkt veel. ja nüüd annangi kohe sõna proua Konechnale kes äh, räägib meile äh, natukene sellest, kuidas kolmepoolsed äh, läbirääkimised on edenenud rongireisijate määruse osas. palun, proua Konechna, sõna on teil. <clears throat> suur tänu. nüüd see esimene triloog rongireisijate määruse osas toimus kahekümne kaheksandal jaanuaril nõukogus ja see oli üsna lühike kohtumine mille eesmärk oli siis kohtuda nõukogu eesistuja ja komisjoniga ja seal siis äh, volinik Valean esindas äh, komisjoni ja rääkisime siis poliitilistest äh, eesmärkidest, üritasime ajakava paika saada ja läbirääkimiste kulgemisest siis rääkida. ja anti siis mandaat alustada läbirääkimisi teksti osas tehnilisest aspektist. kõik see sai siis tehtud nüüd äh, parlamendi poole pealt, mida välja tuua? Äh, Boguslav Liberatski on siis äh, parlamendipoolne raportöör, kes ütles, et väga suur enamus toetas seda esimese lugemise seisukohta ja et parlamendi jaoks on oluline võtta vastu selline tekst, mis edendaks rongiliiklust, sest et seeläbi saame siis ka roheleppe eesmärkidega Äh, kooskõlas olla ja Horvaatia eesistuja tõi ka välja selle, et on väga raske äh, jõuda kompromissile nendes küsimustes, mis üldises seisukohas ei ole, nii et äh, peab selle raudtee ja ligipääsetavuse paketiga siiski paralleele olema ja nüüd need peamised küsimused on siis, et kuidas leida reguleerimiseseme äh, osas äh, kokkulepe, äh, näiteks, et mis on linna lähirongid või piirkondlikud rongid, siis millised on need minimaalsed hüvitisnõuded, otsepiletid ja räägiti ka siis jalgrataste jalgrataste transportimisest rongis ja äh, puuetega inimestest. nüüd teine triloog toimub äh, homme, kaheksateistkümnenda veebruari pärastlõunal ning äh, IMCO komisjonis räägin sellest märtsis. suur tänu! mul on tunne, et küsimusi ei ole, vähemalt ma ei näe, et keegi sooviks neid esitada, nii et suur aitäh Äh, selle raporti eest, kahtlemata jälgime asjade arengut ja sellega on siis äh, meie komisjoni koosolek tänaseks läbi ja tuletan meelde, et homme alustame kell üheksa kolmkümmend erandkorras ja alustame kohe hääletusega. suur aitäh!